Good morning, ladies and tere hommikust, daamid ja härrad! ma palun, et istuksite oma kohtadele, et me saaksime alustada täna hommikust koosolekut. okei okay.. Yes, I do. I open the, the meeting. kuulutan regikomisjoni koosoleku avatuks see koosolek kestab täna terve päeva ja homme hommikul ning alustame päevakorra kinnitamisega. kas me võime lugeda koosoleku päevakorra kinnitatuks, koosoleku päevakord on teile välja jagatud, näib, et kellelgi küsimusi, märkusi ei ole, seega on meie tänase koosoleku päevakord kinnitatud ja ka homse koosoleku päevakord on kinnitatud siis läheme äh, kahekümne neljanda mai, kahekümne viienda mai ja viieteistkümnenda ja kuueteistkümnenda juuni koosoleku protokollide kinnitamise juurde. Äh, protokolli eelnõu on kättesaadav internetis. ma teen ettepaneku, et nagu tavaliselt, äh, kui vastuväiteid tänase koosoleku jooksul ei esitata, loetakse protokollid kinnitatuks. nüüd teadaanded juhataja teadaanded, mul on üks teadaanne teile, tahaksin teid teavitada, et möödunud nädalal Bratislavas eh, toimus seitsmes Euroopa linnade ja regioonide tippkohtumine. selle korraldas regioonide komitee, komitee ja eesistujamaa Slovakkia ja mul on hea meel teile teatada, et kaks regikomitee lii-, komisjoni liiget äh, osalesid sealsetel aruteludel. härra Jan Olbricht osales ähm, avaüritusel äh, koos härra Markula ja härra Barnier'ga Euroopa Investeerimispangast ning mina osalesin arutelul mis puudutas erinevate ähm, rahastamisvahendite koordineerimist, äh, seal oli kohal ka härra äh, Katainen ja Moltron, niisiis, et mis oli tõesti väga huvitava üritusega, mis äh, näitas regioonide komitee tugevat seisukohta erinevates küsimustes, mis pakuvad huvi ka meie komisjonile aga ma arvan, et meil on võimalus ära kuulda regioonide komitee seisukoht meie ühiskohtumise ajal oktoobris. nii palju siis minu teadaannetest, jah, palun. Äh, aitäh, äh, et te rääkisite Bratislava kohtumisest äh, Te kuulsite juba trükisest, mis avaldati pärast seda, kui meie siin parlamendis olime vastu võtnud terve rea resolutsioone Äh, täna tutvustatakse meile ka siin komisjoni koosolekul ühte uuringut, aga nemad on välja andnud siis sellise brošüüri, see räägib innovatiivsetest ökosüsteemidest linnades ja regioonides, siin on üsna palju artikleid ja näiteid ja kui te seda brošüüri loete, äh, siis te näete, et asi on tõesti sünergias äh, kodanike algatuses, mis tuleb kohalikult tasandilt, Euroopa vahenditest, riiklikest vahenditest nii et, et tegemist ei ole ainult ähm, millegagi, mida tehakse Euroopa raha eest, jutt on tõesti äh, sünergiast äh, innovatsiooni vallas, majanduskasvu, töökohtade loomise vallas. tahaksin küsida, et kas meil kõigil oleks võimalik see brošüür saada? kas te võiksite paluda äh, kõigi assistentide ja saadikute jaoks ühe eksemplari? Äh, sellepärast et ähm, kõik see, mis siin on kirjas Euroopa ja kodanike kohta, on ka väga huvitav, me ei räägi ju ainult Euroopa äh, kodanikest ja bürokraatidest. nii äh, et, et lisaks sellele ülevaatele konverentsi kohta, et võib-olla võiks meile edastada ka selle brošüüri. aitäh, ütleb proua esinaine, jah, see brošüür on tõepoolest väga huvitav ning äh, palume regioonide komiteed ametlikult siis äh, saata meie saadikute jaoks ka igale üks eksemplar. Äh, samuti ka Bratislava deklaratsioon, sest et regioonide komitee võttis vastu ka deklaratsiooni ning palun, et teile edastatakse ka siis teised dokumendid, mida sellel kohtumisel käsitleti ja tahtsin öelda, et minu sõnum oli samuti äh, sünergiateemaline, et see on peamine asi, millele me keskendume oma komisjoni töös. me ei tohiks äh, neid erinevaid instrumente lahus hoida, vaid äh, üritama leida just sünergiat nende vahel ja erinevate programmide vahel ja kõiki uusi võimalusi, mida me üritame niimoodi saavutada nii palju siis sellest üritusest ja ma olen täiesti kindel, et regioonide komitee kindlasti saadab meile selle brošüüri eksemplarid. nii palju nüüd juhataja teadaannetest, rohkem teadaandeid mul ei ole ja läheme kohe meie järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on arvamuse vahetus Äh, uue algatusraporti üle, mille teemaks on, on sobivaim rahastamisvahendite kombinatsioon Euroopa piirkondadele. Äh, see on hästi seotud eelpool kõnelduga rahastamisvahendite ja toetuste tasakaalustamine Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitikas. see algatusraport äh, kiideti meie komisjoni poolt heaks ja meie raportööriks on härra Novakov ning ma annaksingi härra Novakovile sõna, et ta saaks Äh, siis äh, esimeseks mõttevahetuseks oma seisukohti kõigepealt tutvustada, palun. aitäh, esinaine. jah, tõepoolest. Äh, me jätkame sellesama, sama teemaga. ma võib-olla ei kasutaks terminit sünergia, vaid seda, kuidas kasutada koos siis erinevaid rahastamisvahendeid minu raporti esimene versioon peaks valmima septembri lõpuks, äh, siis algab meil uus äh, äh, tööperiood ja siis me saame seda raportit ka täpsemalt arutada ja selle üle hääletada. ja ärge arvake, et ma Äh, ütlen, et äh, teeme lõpu ühtekuuluvuspoliitikale või teeme lõpu rahastamisvahenditele, seda plaani mul ei ole. Äh, ma olen veendunud, et nii igasugused toetused, tegevusprogrammid kui ka rahastamisvahendid on sama asja kaks erinevat külge lihtsalt ja me ei saa hakkama ilma ühegiga neist. ma arvan, et see raport peaks sisaldama konkreetseid ettepanekuid Äh, olemasolevate probleemide lahendamisse, me ei saa lihtsalt pead liiva alla peita ja öelda, et kõik toimib väga hästi, sest tegelikult see ju niimoodi ei ole. kui see nii oleks, siis me ei ar-, arutaks nädalast nädalasse, kuidas kasutada neid rahastamisi ja muud sünergiat erinevate rahastamise vahel ja programmide vahel, nagu näiteks Horisont ja äh, Kosme ma üritan analüüsida seda, millised on nende toetuste ja rahastamisvahendite positiivsed küljed ja millised on negatiivsed küljed ja pakkuda välja siis omapoolseid lahendusi. selline oleks siis minu lähenemine, ma tean, et mõned teist Äh, selle teema puhul äh, äh, suhtuvad sellesse kui jalgpallimatš, see on kaks meeskonda, ühed, kes on rahastamisvahendite poolt ja teised, kes on ühtekuuluvuspoliitika poolt. aga ma ei ole kindel, et kui me läheneme asjale niimoodi, siis me tõesti saavutame jätkusuutliku tulemuse meie inimeste ja meie regioonide jaoks me peame leidma äh, parima viisi, et mõlemad leerid äh, olukorrast võimalikult palju äh, võidaksid ja lihtsustamine on ka üks teema, mida ma siin raportis käsitlen, samuti Junckeri investeerimiskava ning mõned näited ja mõned juhtumid erinevatest liikmesriikidest, mis on seotud ühtekuuluvusfondist saadud toetustega ja rahastamisvahenditega. nii et, et see on Äh, asi, millest ma mõtlen ning äh, lõpetuseks äh, räägiksin ka ühtekuuluvuspoliitika tulevikust pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. hetkel on meil rohkem küsimusi kui vastuseid ning inimesed väljaspool Euroopa Parlamenti tahavad, et me neile vastused annaksime. meie tahame, et meil oleks pikaajaline strateegia me tahame, et et nad teaksid, mis toimub pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ja meie ise oleme tegelikult need, kellel praegu ei ole konkreetseid ettepanekuid selle osas, mida me tahame pärast aastat kaks tuhat kakskümmend teha. see oleks siis nagu üldine ülevaade sellest, mida ma kavatsen teha, nagu ma ütlesin, raport ei muuda midagi põhjapanevalt, vaid lihtsalt äh, Ähm, jätkame sellel kursil, kus me siiani oleme olnud ja analüüsime juhtumeid, toome näiteid ja nõnda edasi, nii palju siis minu poolt hetkel ja olen valmis vastama küsimustele, kui teil neid on. aitäh! aitäh, et jagasite meiega oma mõtteid ja nüüd annan sõna variraportööridele ja alustame siis proua Rodriguez'ega Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. aitäh! lugupeetud daamid ja härrad ähm, äh, äh, jah, äh, tõepoolest, me peame paremini kasutama rahastamisvahendeid koos teist liiki toetustega. soovitakse, et toetuste eraldamise korda kohandatakse liikmesriigide konkreetsetele vajadustele ja regioonide konkreetsetele vajadustele. just nimelt see loobki sidususe erinevate Euroopa Liidu rahastamisvahenditega. me ootame raporti esimest äh, versiooni, aga me usume, et äh, tõesti kõik rahastamisvahendid on olulised selleks, et äh, toetada regioonide arengut. iseäranis need rahastamisvahendid, Äh, mis on äh, keskendunud just nimelt erinevate vahendite ühendamisele. Äh, need on väga oluliseks VKE-de rahastamise vahendiks ja see on tõesti väga oluline, näiteks Euroopa Investeerimisfondi vahendid on ka VKE-de jaoks olulised. niisiis, nagu ma ütlesin, jääme ootama selle raporti esimest versiooni ja siis saame raportit juba põhjalikumalt arutada nagu raportöör ütles, äh, midagi põhjapanevalt uut või revolutsioonilist äh, selle raporti sisus ei ole. aga me tahame, et need äh, vahendid oleksid tõesti tagatud, et ühtekuuluvuspoliitika oleks tugevam ja toetaks iseäranis VKE-sid, aitäh! aitäh! proua Tomasitš, nüüd on teil sõna. aitäh! kõigepealt tahaksin avaldada tänu härra Novakovile, kes pakkus välja selle algatusraporti teema, mis on väga asjakohane ja mida praegu on väga vaja. kaks päeva tagasi, üheteistkümnendal juulil võttis Euroopa Komisjon vastu kaks uut rahastamisvahendit, SF investeering, linna arengu fond ja kaasinvesteerimisrahastu, et noortel ettevõtjatel ja linnaarenduprojektide edendajatel oleks rahastamisele kergem juurdepääs. kahe tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend võimaldab ühtekuuluvuspoliitika rahastamisvahenditel mängida olulist täiendavat rolli ning äh, rahastamisvahendid, mis täiendavad toetusi, äh, omavad finantsvõimendavat mõju ja see äh, võimaldab innovatsiooni rahastamist ning annab panuse äh, vahendite paremasse kasutamisse, äh, tagades siis selle kaasrahastamise, mida vajavad liikmesriigid ja regioonid, kus kaasrahastamise suutlikkus on madal rahastamise vahendite kasutamine koos toetuste või teiste äh, toetustega on äh, Äh, hea mitmel põhjusel ja see niimoodi äh, saab rahalist toetust paremini suunata toetuse saaja vajadustele. ettevõtetele võib olla ka kergem sellist toetust saada, äh, sellepärast et need toetused, mis on seotud rahastamisvahenditega, suurendavad selliste vahendite potents-, atraktiivsust Äh, praegu on kaks kombineerimise võimalust, kombineerida rahastamisvahendid ja teatud grandid, mis on äh, otseselt seotud selle rahastamisvahendiga, teha seda siis ühe rahastamisvahendi kasutustsükli käigus ja teine võimalus on ühendada äh, siis lõppsaaja ja tulemused erinevate operatsioonide käigus, aga me peame tugevdama aruandekohustuslikust läbipaistvust ning tulemustele suunatust ning loomulikult peame õppima ka teiste headest kogemustest. aitäh! aitäh! härra Takula, palun, teil on sõna. aitäh! ALDE fraktsiooni nimel tahaksin öelda, et äh, me oleme rahul härra Novaki ra,, Novakovi raportiga, väga hea on äh, äh, tõesti, et me keskendume ühtekuuluvuspoliitika tulemuste maksi-, maksimeerimine, äärmiselt oluline on leida tasakaal rahastamisvahendite äh, vahel, muuta need atraktiivseks ja vähem bürokraatlikuks VKE-de ja VKE-de jaoks, sest nende pärale ei ole olnud siiani võimalust kasutada samal määral Euroopa Liidu rahalisi vahendeid Äh, lihtsustamine peaks samuti olema selle raporti puhul üheks oluliseks elemendiks ja kui me räägime tasakaalu leidmisest äh, grantidega, siis on äärmiselt oluline ühtlustada liikmesriikide süsteeme ja tuua niimoodi Euroopa Liit kodanikele ja ettevõtetele lähemale. õige tasakaalu leidmine on oluline. liiga sageli me arvame, et Äh, rahastamine äh, on seotud ainult toetustega, aga need pakuvad ainult lühiajalist abi. raha eraldamine ilma tagasimaksmise kohustuseta on lühinägelik lähenemine. Äh, laenud ähm, loovad surve leida pikaajalised lahendused, mis on aluseks ka pikaajalistele tulemustele ühtekuuluvusfondi vahendid peaksid olema kättesaadavamad ja neid peaks olema võimalik kergemini kohandada konkreetsetele olukordadele. Euroopa Investeerimispanga roll äh, peaks selles raportis samuti kajastamist leidma, aitäh! aitäh! Äh, proua Vana järgmisena, palun! aitäh, kõigepealt tahaksin vabandada, et härra Kolitšek ei saa täna siin olla, tema on meie variraportöör rohelised suhtuvad rahastamisvahendisse eh, niimoodi, et meil on vaja rohkem läbipaistvust, aruandekohustuslikkust ja demokraatlikku järelevalvet ning samuti nõuame, et parandataks toetuste kasutamist, näiteks eh, tulemustele orienteerimise ja lihtsustatud menetluste läbi ja me tahaksime, et raport seda peegeldaks eh, meie soovime õiget tasakaalu, meie oleme seisukohal, et ühtekuuluvuspoliitika peab säilitama oma investeerimisiseloomu Ehm, me seda ei tohiks muuta finantstooteks. me leiame, et rahastamisvahendite kasutamine võib sõltuda ka sektorist eh, ja mitte regiooni kategooriast. igatahes rahastamisvahendid peavad täitma samasuguseid eesmärke nagu toetused, kõigepealt aitama luua kvaliteetseid eh, keskkonnasõbralikke töökohti ja jätkusuutlikult arengu, eh, keskenduma ka teistele indikaatoritele, lisaks tulemuspõhistele indikaatoritele ning samuti tuleb parandada eh, toetuste väljamaksmiste eh, toetuste saajatele. Need on meiepoolsed eh, põhielemendid ja jääme ootama koostööd härra Novakoviga. aitäh. proua Michelle, kas teie soovite ka sõna võtta? jah? jah, aitäh mina olen raportöörile tänulik selle eest, et ta on aru saanud sellest, et kõik rahastamise vahel on võrdselt äh, olulised. Äh, mina, meie äh, selles küsimuses, millised rahastamisvahendid ja millise tõhususega rahastamisvahendeid kasutada üsna kriitiliselt, mis näiteks EFSit puudutab Äh, see äh, äh, meid huvitavad, millised summad sealt välja antakse, meie kogemused näiteks Ida-Saksamaa regioonide esindajatega näitavad seda, et tegelikult nemad seda toetust ei saa ja me võiksime selles raportis rõhutada, et tuleks silma peal hoida ka selliseid, et et milline on nende rahastamisvahendite tõhusus ja juhtima tähelepanu sellele, et need rahastamisvahendid ei asenda struktuurifonde ja e, need tuleb alles jätta, aitäh. aitäh. proua Demato, järgmisena on teil sõna. aitäh, esinejaine. see on väga huvitav raport. ja meie tihtipeale, kui me arengukomisjonis ähm, arutame regikomisjoni arvamusi, räägime ka rahastamisvahendid, nii et, et me peame suhtuma sellesse raportisse tõesti väga soosivalt äh, ja äh, me tõesti toetame kõiki neid tähelepanekuid, mis raportöör tegi. me võiksime siin äh, Äh, alustada näiteks Kontrollikoja lähenemisest, mis avaldati möödunud nädala neljapäeval. jah, äh, minu arvates oli väga õige äh, aeg, see on praegu õige aeg selle raporti koostamiseks. selles raportis on terve rida soovitusi uueks programmeerimisperi-, perioodiks ja samuti antakse hinnang eelmise perioodi kohta kontrollikoda ütleb, et õiguslik raamistik rahastamisvahenditele on muutunud äh, mitmel moel parane, paremaks alates kahe tuhande neljateistkümnendast aastast, aga probleeme on sellele vaatamata. iseäranis on see seotud nende vanade programmidega Äh, nende programmide halduskulud olid väga kõrged, ähm, kui vaadata, kui palju äh, lõppkasutajad tegelikult raha kulutasid. ning äh, sellisel juhul olid kulud tegelikult palju rohkem suuremad kui tsentraalselt hallatud projektide puhul kontrollikoda leiab ka, et need rahastamisvahendid, mis on keskse juhtimise all, Äh, ei meelita juurde erasektori vahendeid väga paljud äh, rahastamisvahendid olid lihtsalt äh, liiga laia ulatusega ning selle, nende raames eraldatavate vahendite kulutamine on endiselt probleemiks. mõned asjad on siiski sellised, mida meie tahaksime ka rõhutada. Eh, pooltel juhtumil eh, need eh, rahastamisvahendid, mida Kontrollikoda analüüsis, näitavad, et, et nõudeid hinnati üle ning turgude nõuded peaksid tuginema realistlikele sihtmärkidele, nagu audiitorid ütlesid Äh, me peame arvestama turul valitsema tegeliku olukorraga, sest muidu me äh, uue kap-, äh, kapitaliseerime liigselt neid rahastamisvahendeid. Kui vaadata, mis on juhtunud ajavahemikust alates kaks, alates kahe tuhande neljateistkümnendast aastast, siis olukord on läinud paremaks, aga Äh, tsentraliseeritud haldamise puhul toimub eelhindamine selleks, et mõningaid turutõrkeid lahendada samuti on oluline teada, milliseid täiendavaid avaliku sektori investeeringuid läheks vaja. Äh, praegu ei äh, toimu mingit sõltumatut eelhindamist ning äärmiselt oluline on, et enne lõpliku otsuse langetamist antakse üsna tõepärane hinnang nende vahendite kasutamise võimalustele liikmesriigid äh, on nüüd ähm, suurendanud ka paindlikkust rahastamisvahendite kasutamisel. näiteks on võimalik mitut ähm, äh, prioriteeti omavahel ühendada. ja seda siis äh, viia ühtse temaatilise eesmärgi alla Äh, jah, äh, see võib äh, juriidilise poole pealt asja keeruliseks ajada. ja sellega tuleb arvestada, kui liikmesriigid ise ka otsustavad, milline nende jaoks kõige parem rahastamisvahend oleks nii et, et me peame aru saama nendest, nendest administratiivsetest probleemidest, mis liikmesriikidel ja regioonidel tekivad, kui nad seisavad silmitsi selle keerulise juriidilise ja administratiivse olukorraga. tahaksin öelda, et ükski rahastamisvahend iseenesest ei ole hea või halb, kõik sõltub sellest kontekstist, milles teda kasutatakse ja sellest, kuidas ta üldisesse süsteemi sobib. me peame vaatama äh, ka äh, finantsvõimenduse mõjule nende äh, Äh, rahastamisvahendite äh, juhul, sest et Kontrollikoda on sellele kriitiliselt viidanud, aga nagu ma ütlesin, kõiki asju tuleb äh, üksikjuhtumite baasil hinnata, aitäh. aitäh. härra Hetman, teie soovisite samuti sõna. aitäh. tahaksin tänada härra Novakovi, tahaksin tänada teda tema lähenemise sest selle põhjal, mida ma kuulsin, tuleb sellist lähenemist tervitada. nii et, et tahaksin teda tänada ja öelda, et ähm, mulle meeldib tema lähtepunkt. tegemist äh, on seisukohaga, et ähm, asjad ei toimi hästi ja seetõttu tuleb olukorda analüüsida. selline lähenemine on väga oluline ja väga tähtis ja ma arvan, et sellest raportist äh, tuleb väga hea raport ning mul ei ole mitte mingit kahtlust, Äh, äh, sest ma arvan, et täpselt nagu ähm, härra Novakovki, ma arvan, et ähm, nende äh, instrumentide vahel peab olema sünergia, mis võimaldab regioonidel areneda. Nendest vahenditest peavad kasu saama kohalikud omavalitsused Äh, regioonid, äh, kui rahastamisvahendid omavahel koos ei toimi, üksteist ei täienda, äh, vaid lihtsalt eksisteerivad omaette, siis sellist rahastamise küsimust näiteks sotsiaalfondi ja kohaliku regionaalarengu fondi vahel ei ole piisav selleks, et saavutada kõiki neid eesmärke, mis meil on seatud nii et, et tahaksin veel kord avaldada tunnustust raportöörile tema valitud lähtekoha eest, sellepärast et see sünergia on väga oluline, olulisem kui kunagi varem ning mul on väga hea meel, et härra Novakov tahab arutada ka seda, et mis saab pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, ma arvan, et me tõesti peaksime praegu juba alustama neid arutelusid, kui me ei taha alustada viivitustega ja selles raportis räägitakse sellest, et tuleb ühendada ja tasakaalustada erinevaid rahastamisvahendeid. ma arvan, et tulevikust kõnelemine on tõesti väga oluline, ma ei ole naiivne ma ei usu, et me suudame mm, midagi praeguse programmeerimisperioodi jooksul muuta aga ma loodan, et me suudame olukorda muuta pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, nii et, et see sünergia tõesti on olemas, et erinevad rahastamisvahendid tõesti üksteist täiendavad ja kui jutt on lihtsustamisest, siis ähm, äh, jah, me väga palju räägime lihtsustamisest, aga äh, me räägime lihtsustamisest kui mida, millestki iseenesestmõistetavast ja ma loodan, et Äh, te tõesti käsitlete ka seda teemat ja võiksin teile anda kohe väikese vihje, ma arvan, et äh, oma analüüsis peaksite arvestama ka nende toetustega, mida on võimalik tagasi maksta ja nendega, mida ei saa tagasi maksta. nii et, et äh, ma arvan, et te peaksite sellele teemale ka natuke ruumi pühendama Äh, võib-olla peaks need meetodid omavahel ühendama, sest see äh, soodusta-, äh, teeniks nende huve, kes vahendeid paremini kasutavad, osad toetused oleks siis tagastatavad, osad mitte, seda tingimusel, kui teatud eesmärgid saavutatakse, võib-olla sellisel juhul võiks saaja, toetuste saajatele anda teatud armuaega. nii et, et ma arvan, et see on üks mõte, mida tasuks kaaluda ja kui te seda oma raportis teha saaksite, siis see oleks suurepärane aga üldiselt ma tahaksin öelda, et teie lähtepunkt on väga hea ja tahaksin teid tänada. Thank you, thank you very much, are there other wishes? aitäh, soovib keegi veel sõna, härra Van Nistelrooy, palun. Mhm, aitäh. mõned mõtted sellega seoses. ma peaksin ütlema, et äh, tundub väga oluline, et äh, regiooni äh, regionaalarengu komisjon selle raportiga tegeleb. ning väga oluline on, et härra Novakov on analüüsinud uurimusi, mis selles valdkonnas on koostatud, sest need sisaldavad palju huvitavat infot. ning suhted finantsvahendite vahel ja need, millele need finantsvahendid on sihitatud, ka see on väga oluline. kui meil on mingi turutõrge, kui turg ei toimi, siis peab mõtlema, mida teha. ja siin saavadki need finantsvahendid mängu tulla kui inimesed räägivad EFSist ja inimesed räägivad kogu aeg EFSist, siis peaksime tegelikult küsima, kas me tahame raha liikmesriikidesse saata ja mida me tahame sellega saavutada. sest raha me ju saata tahame ja kui me hakkame vaatama konkreetseid projekte, siis ei puuduta asi enam nii palju konkurentsivõimet ja turgu, sellepärast et turg on meil niikuinii olemas, vaid asi sotsiaalfondidega seoses on ikkagi selles, et me me kompenseerime mingit turutõrget läbi toetuste. nii et meil on jah, loomulikult teatud finantsnõuded. ja me peaksime sellega seoses mõtlema laiemas plaanis, kuidas see sobib parlamendi töösse ja võiks rääkida tõesti sünergiast, nagu tehakse. nii et eh, selles mõttes on eh, määruses päris palju huvitavaid asju, asjalikke asju. et eh, me ütleme, et need rahastamisvahendid on olemas ja me soovime neid toetada. komisjon ütleb, et nad soovivad kahekordistada rahasummad, mis nendes vahendites on. aga me peame analüüsima seda, mis praegu toimub. missugused kogemused meil on, missugused on erinevused eri liikmesriikide vahel ning eri liikmesriikide tõhususastmete vahel, vanade uute liikmesriikide vahel raha kasutamisel. näiteks võtame Bulgaaria, Rumeenia, kaks näidet ja tegelikult kõige rohkem infot on meil Ungari kohta praegu, aga liikmesriikidest on võimalik saada palju infot, nii et me liigume õiges suunas, meil on infot, mida kasutada. teiseks oluliseks punktiks on see, et me peame vaatama eh, ka rahastamisvahendeid, mis on väljaspool meie pädevusvaldkonda, kas on meil mingeid muid eh, režiime, regulatsioone, kordi ja siin tekibki huvitav küsimus nende eri valdkondade sünergia kohta. ning äh, siit võib äh, hakata tegema väga huvitavaid järeldusi, kui me võrdleme mm, rahastamisvahendeid teiste valdkondade omadega. nii et mul tekib tunne, kui me vaatame Euroopa Investeerimispanga tegevust, siis äh, nad ei räägi eriti palju sellest, kuidas reaalselt mõjub nende invest-, mõjuvad nende investeeringud, nii et me ei tea, me ei tea, kuidas me, me sisuliselt, me nagu jalutame poes ringi ja me ei näe, mis seal riiulitel on, me peame see, seetõttu omama rohkem infot selle kohta, kuidas või millist mõju avaldavad investeeringud äh, sotsiaalsetest investeerimisfondidest. nii et kui te saaksite selgitada paremini, kuidas äh, need investeeringud või mis ühtekuuluvusmõju nad avaldavad, siis äh, oleks väga oluline ja võimaldaks pidada laia arutelu parlamendis. väga oluline on see ka vahearuande plaanis ning siis saaksime tõesti oma tööd hästi teha ja seda ma kõigile meile soovin. proua Presso. aitäh esimees. lühike märkus, ma valmistan ette raportit, mis, ähm, mis äh, tegeleb sama valdkonnaga nagu härra Novakovi raport. nimelt ma kaalun EFSi toimimist, kuidas EFSi toimib ja kuidas ta on seotud tõukefondidega. praegu on see mõju suhteliselt tagasihoidlik. me aga loodetavasti tulevikus lähevad asjad paremaks. selleks, et tulevikus koostöö oleks parem ja sujuks paremini, tuleks meil teha koostööd finantsvahendite raames. et need võiksid olla nagu kontaktpunktiks. EFSI fondil ei ole just väga palju ressursse, aga seda võiks kasutada paralleelselt tõukefondide siseste rahastamisvahenditega ning see võiks aidata EFSil tõesti mõjule pääseda ning äh, välistada need olukorrad, mida me sageli oleme näinud, mis on seotud, mis sisuliselt puudutab rahastamisvahendite rakendamise kulusid. sest sageli on tegemist äh, väikeste projektidega, mille kulud on suhteliselt suured siis ning see on tee, mida võiksime koos käia või kurss, mida järgida regionaalarengu poliitika tõhusamaks muutmiseks. seda esiteks. teiseks, nõustun sellega, mida rääkis härra Van Nistelrooy. asi ei ole praegu selles, et me räägime üksnes Euroopa Investeerimispanga finantsvahenditest et meil tegelikult on teisi pakkujaid ka ja teisi rahastamisvahendeid, mida oleks võimalik pakkuda ja kasutada. ühesõnaga, meil võiks olla ka teisi vahendeid ja konkurentsi, meil võiks võib-olla koos, koostöös saaksime liikuda lihtsamate rahastamisvahendite poole, sellepärast et praegu on mõned väga keerulised. ning peaksime vaatama ka, kui palju aega inimestel läheb niisuguste keeruliste rahastamisvahendite ohjamiseks palju töötunde meil läheb. nii et kui meil tekiks konkurents, siis võib-olla saaksime me ka lihtsamad ja paremad rahastamisvahendid, mis on regioonidele paremini mõistetavad, nii et konkurents oleks siin kindlasti positiivne nähtus. nüüd see riiklike platvormide või või, või suuremates riikides ka regionaalsete platvormide küsimus, siin oleks asjalik vaadata, kas Euroopa Investeerimispank või tõukefondid saaksid äh, üheskoos äh, luua niisugused platvormid selleks, et aidata VKE-de arengule kaasa. sellest oleks palju kasu. sest mingi süsteem meil peab olema mis on õigesti skaleeritud, õiges mastaabis vastava regiooni jaoks. sest kui asi muutub liiga keeruliseks, siis vahendeid lihtsalt ei kasutata, nii et sünergia on oluline sõna. ja ma lugen, ma kavatsen lugeda teie raportit suure huviga ning jätkan koostöö tegemist kolleegidega selleks, et kujundada sidus seisukoht nende kolme osapoole tegevusega seoses. nii, kas soovib keegi veel sõna? ei? aga lubage siis minul astuda arutellu ja toetada omalt poolt raportit ja ma räägin bulgaaria keeles, sellepärast et imelik oleks rääkida teise bulgaarlasega inglise keele vahendusel. tahaksin toetada härra Novakovi sissejuhatavat või alusseisukohta, mille ta oma raporti alguses välja ütleb ning tahaksin juhtida teie tähelepanu järgmisele. rahastamisvahendid ei ole mitte midagi uut. Nad toimivad läbi liikmesriikide rakenduskavade ka varasematel perioodidel. kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist ning Kontrollikoja aruanne on hea lähtealus nende analüüsimiseks. rahastamisvahendid, mida kasutatakse eriprogrammides, on programmide tasandil oma võimekuse osas piiratud, nagu need programmid isegi. nii et ma usun, et praegu, kus EFSI juba toimib ning luuakse uusi rahastamisvahendeid. saame analüüsida rahastamisvahendite juhtimise eri tasandeid ning kujundada laiema arusaama sünergia võimalustest. avalike investeeringute ja toetuste vahel ühelt poolt ja erasektorist ja pangad, pankadelt pärit finantseeringute üle teiselt poolt. loomulikult ma ei räägi siin ühest pangast, vaid eri pangandusinstitutsioonidest. see rikastaks oluliselt raportis sisalduvaid ettepanekuid ning äh, oleks hea alus edasiseks aruteluks. kaks tuhat kakskümmend järgnevale perioodil, kui me hakkame tegema jõupingutusi tõmbamaks sektorisse eri päritoluga ressursse, mitte ainult avaliku sektori omi, vaid ka erasektori omi. soovin raportöörile edu ning äh, kavatsen teha omalt poolt täiendavaid et ettepanekuid. nii, rohkem sõnasoove ei ole, nüüd saab sõna härra Novakov, kui te soovite vastata, aga enne siiski saab sõna Euroopa Komisjoni esindaja, härra Toomas Leetun kas ma ütlesin nime õigesti, piisavalt õigesti? palun. Tüli äh.... õigupoolest esimene mulje või neid märkusi kuulates on minu poolt see, et rahastamisvahendite rakendamine ja mõju on täpselt sama oluline ka toetuste puhul. kui me vaatame siis rahastamisvahendeid, mille eesmärk on töökohtade loomine, siis täpselt sama lähenemine peaks olema ka toetuste puhul. Neil on ka lihtne arvestus VKE toetamise puhul, kus on viiskümmend töötajat näiteks ühelt poolt kas investeeringu vormis, kui me mõtleme mõjule, võrreldes toetusega, ühesõnaga võrreldes toetust ja laenu Äh, laenu saaks siis samal otstarbel kasutada mitu korda, laen tuleks tagasi, saaks selle uuesti välja anda, siis äh, rahastamisvahendid kujutavad endast raha kättetoimetamise viisi. Nad ei ole midagi enamat ning selles mõttes tulekski neid äh, võrrelda, nagu te välja pakkusite, toetuste või tagasimakstavate toetustega, nagu liikmed täna puudutasid seda küsimust. ning tuleks arvestada ka finants, finantsvaldkonna väliseid tõkkeid, eks ante tingimusi ning muid mittefinants tõkkeid ja neid käsitleda. see ei ole loomulikult lahendus kõigi jaoks, sageli me kuuleme, et üleskutsetes vastu võtta mingeid rahastamisvahendeid, räägitakse sellest, et see on nüüd hea lahendus töökohtade loomiseks, aga siin peame silmas pidama, et et äh, raha heaks kasutuseks peab see kasutus aset leidma õiges kontekstis. tahaksin meenutada nüüd äh, veel seda, et õiguslik raamistik näeb ette, et programmide ja partnerluslepete koostamiseks rakendusasutuste ja regioonide vahel tuleb otsida parimaid äh, finantseerimisviise, enne kui hakatakse otsustama, kas tuleks mingi rahastamisvahendi või toetuste läbi äh, eesmärgi poole püüelda, nii et programm peaks sisaldama ise juba analüüsi ning on selge, et rahastamisvahendid ei ole head kõigi projektide liikide jaoks et meil peab olema tõesti tegemist mingi turutõrkega või mitteoptimaalse olukorraga ning nii on kirjas ka EFSI määruses. et projektid peavad olema finantsiliselt jätkusuutlikud, raha peab tulema tagasi, peab juurde meelitatama erasektori investeeringuid ning tekkima soodne mõju seetõttu ning äh, suunata tuleb need asjad ka õigetele VKE-dele, õigetele abisaajatele, sest praegu üheksakümmend protsenti läheb äh, nendest rahadest just VKE-dele. määruses on kirjas ka nii, et enne, kui me eks ante hinnangu anname mingile rahastamisvahendile, tuleb määratleda, mis turutõrkega on tegemist ning selgitada, kuidas saaks seda rahastamisvahendit äh, kasutada koos toetustega, nii et enne, nii et määrus näeb ette, et sisuliselt juba võib kombineerida rahastamisvahendeid toetustega ning määruses on ka konkreetsed sätted, mis räägivad sellest, et võib äh, kombineerida ühte või mitut toetust rahastamisvahenditega, sest see on olnud, äh, selle soodne mõju on olnud näha eelnevatel perioodidel ning komisjon on avaldanud ka juhendmaterjali toetuste ja rahastamisvahendite koos kasutamiseks, selleks et rakendusasutustel oleks hõlpsam neid kombineerida ning leida õige tasakaal nii et rahastamisvahendid ei ole äh, automaatne lahendus kõigile probleemidele, ühtne lahendus kõigile probleemidele, me teame, et suuresti on ühtekuuluvuspoliitikas vaja kasutada veel ka toetusi ja praeguse seisuga on äh, need tegelikult vähemuses, vähem kui kümme protsenti rahastamisvahenditest. ning te märkisite korduvalt, et Euroopa Investeerimispank on põhiline finantseerija siin. Euroopa Investeerimispank on on tegelikult mahult äh, vähemuses võrreldes EFSI, EFSist tulnud rahaga. sest enamasti tuleb raha ja juhitakse raha regionaalsetelt pankadelt, äh, riikide suurematelt pankadelt, olgugi et investeerimispank on oluline algatusfaktor tehnilise abi plaanis ning finantseerimise alustamise mõttes aga rakendusasutused ja regionaalsed pangad mängivad siiski olulist rolli. nii et eh, praegu on eh, need mahud suhteliselt tagasihoidlikud ja meie eesmärk on kahekordistada eh, need rahad rahastamisvahenditest, tehes koostööd rakendusasutuste ja siseriiklike ja muude asutustega, aga tegemist on protsessiga, edu ei saavutata üleöö ning kuna asi mõjutab oluliselt riigi võla olukorda, rakendusasutusi rak-, äh, rakendamise ja juhtimise viisi ning abisaajaid endid ka, kes on harjunud saama toetusi ja ka, ja ka VKE-d praegu on, on harjunud äh, soodustingimustel laenu saama, mis sisuliselt äh, on paremini seotud nende äriprofiiliga ning ka seadusandja jaoks on tegelikult see üleminek suhteliselt keeruline, ma mõtlen siin riigiabi regulatsioonile, kus riskifinantseeringud sisuliselt jäävad selle regulatsiooni raamidesse ning riigid ja riiklikud asutused peavad mõtlema ka sellele, kuidas riigiabi konteksti nende poolt makstavad toetused ja investeeringud paigutuvad. nii et kokkuvõtteks on meie eesmärk kahekordistada rahastamisvahendid selle programm, programmiperioodi vältel ja selles kontekstis arvestame ka asjaoluga, et me saame kombineerida mõlemat poolt ning oleme teinud liikmesriikidega koostööd, et seda soodustada. Fikompas tehnilise abi lehelt võib infot selle kohta leida, näiteks energiatõhususe valdkonnas on meil olemas juba skeeme, kus kombineeritakse lõppkasusaajate jaoks ja VKE-de jaoks, leibkondade jaoks siis osaliselt toetusena, osaliselt laenuna makstavaid siis finantseeringuid. aitäh! ning nüüd härra Novakov, lõppsõna. aitäh, esimees! ma ei mäleta, kui, kuna oli viimane kord, kui nii palju kolleege nii paljudest eri poliitilistest peredest väljendasid sarnaseid seisukohti ühel teemal. see tundub olevat tagatis sellele, et meil tuleb väga hea kvaliteediga ja tasakaalustatud äh, raport ning ma ootan teie kõigi panust. minu kavatsus on kirjutada raport, mis ei jääks lihtsalt kellegi lauale tolmu koguma, vaid mida saaks kasutada praktikas, mida saaks äh, kasusaajad kasutada selleks, et lahendada praktilised, praktilisi probleeme, millega nad põrkuvad ning äh, see raport võiks olla alus, alguseks meie arutelule kaks tuhat kahekümnele järgneva äh, regionaalarengu poliitika kohta. ning ka, äh, ka toetuste ja laenude tasakaalustamise kohta, nii et ootan huviga teie ettepanekuid ning kohtumist variraportööridega eri fraktsioonidest, aitäh! aitäh! loodame siis saada raporti eelnõu kunagi oktoobris ning tõenäoliselt toimub hääletus jaanuaris. see on esialgne ajakava. eks me näe, kuidas see tegelikkuses läheb. nii et soovin edu raportile. nüüd äh, läheme edasi meie järgmise päevakorrapunkti juurde. lähtudes äh, juuni koosolekust äh, oli meil võimalik hinnata läbirääkimiste tulemusi, mis puudutas liikmesriike ja Euroopa Komisjoni partnerluskokkuleppe osas ning äh, programmide osas, nii nagu näeb ette artikkel kuusteist äh, üldistest reeglitest. nagu te teate, jaanuaris otsustasime koostada rakendusaruande sel teemal pärast seda, kui komisjon võttis vastu detsembris kaks tuhat viisteist teatise, millega täideti ära kohustus, mille näeb ette artikkel kuusteist üldiste sätete määruses ning lisas kaks on ära toodud liikmesriikide kohustused. praegu meie raportöör Lambert van Nisteroi jagab meiega oma esialgseid seisukohti selle raporti osas. töödokument edastati teile eelmisel nädalal raportööri pool ja suur tänu selle eest ning ta plaanib äh, raporti eelnõud tutvustada detsembris ja tõenäoliselt hääletus toimub novembri esimesel koosolekul. sellised on praegu meie kavad. ja nüüd saab sõna härra Van Nistelrooy, palun. jah täpselt, äh, see kõik pidi toimuma kell kümme ja nii läkski. ma olen täiesti šokeeritud, igal juhul suur tänu, et nüüd saame tund aega sel teemal arvamusi vahetada. ma arvan, et praegu on meil ainulaadne hetk, kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, esimest korda me mõistame, mis tegelikult toimub, mis on nende kokkulepete tulemus liikmesriikide jaoks ja me saame tõesti mõtteid vahetada selles osas, kas see suund, kus me liigume, kas kõik toimib, kas me oleme sellega rahul või mitte. ja seetõttu on minu hoiakud sarnased, kui ma seda töödokumenti tutvustan. seal on osaliselt analüüsi, mõtteid ja me saame raporti kallal töötada, sest on kindlasti punkte, mida tuleb täpsustada. sest äh, vaatepunkte on nii palju erinevaid, mida, mis vajavad täpsustusi ja nüüd äh, saame vahetada arvamusi ka Euroopa Komisjoniga. alustuseks peame mõistma, et meil oli määruses äh, enneolematu muutus, kui me räägime tegevuspõhisest, soorituspõhisest äh, lähenemisest, äh, liikmesriigid on kasusaajad ja nii edasi. me saavutasime seda, me tulime välja väga jõulise ettepanekuga, uue tööviisiga, eksante tingimused on tung-, tugevad, jätkuvalt väga tugevad ja meil oli väga kõrge profiiliga mõte selle kohta, kuidas kaasata partnereid liikmesriikidest, mis on see partnerluspõhimõte ja vaatasime ka põhjalikult tulemusi ning kriteeriumeid ning keskenduti üheteistkümnele temaatilisele valdkonnale, seega toimus teatud mõtted, mõttes perioodi alguses revolutsioon. võib-olla on see nüüd liiga kaua kestma jäänud äh, selleks, et tulemusteni jõuda. seega see artikkel kuusteist lõige kolm tähendab, et meil on esimest korda täiesti uus süsteem. vaatame mitte ainult seda, mitu kilomeetrit teed on ehitatud või palju äh, raha on kulutatud vaid, et me tahame teada, kas ühtekuuluvuseesmärgid Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend programmide raames, kas eh, need eesmärgid on täidetud. nüüd peame võtma selle aja, et eh, analüüsida, kas me suudame seda saavutada, kas see on Euroopas võimalik, kus väga paljud asjad ju ei toimi. ma loen ajalehti ja kuulan raadiot ja tõesti paljud asjad ei toimi. siin on nii palju osapooli, partnereid, muudatusi. see ei ole mingi ähmane lugu, see on väga konkreetne lugu, kus on selged summad. oma töödokumendis, mida ma nüüd ei loe kogumahus ette, juhin tähelepanu, kui oluline oli see kriisi hetkel paljud riigid on ära toodud äh, teisel leheküljel. oluline oli, et äh, riigi raha, mida keerulistel aegadel kulutati, pärines Euroopa fondidest, nii palju kui me teame. ja oluline ongi ju toetada neid riike, kus SKT on madalam. ja nagu te näete, see toimis keegi neid raskeid aegu ette ei näinud ja sellises olukorras äh, tuli selgelt välja, mida selle rahaga teha saab. esiteks siis teavitus. minu jaoks on pärast Brexitit mõista, et need piirkonnad, kes tegelikult said ju Euroopast kõige rohkem raha, hääletasid Euroopa Liidust lahkumise poolt see on täiesti uskumatu. me tõesti peaksime seda analüüsima. kui me ei suuda oma edulugu müüa ja inimesi kaasata või kasusaajaid endid, kes on ju tegelikult tõelised võitjad, kui me räägime kestlikust sotsiaalsest keskkonnast ja majanduskasvust, siis me jääme kaotajaks, sellepärast et Euroopa teeb alati vigu, bürokraadid teevad vigu ja kes siis on selle poliitika eestkõneleja? tundub, et siin on jäänud midagi tegemata. komisjon ei ole nii nähtav minu arvates. see on minu peamine sõnum töödokumendis. sa võid olla hea ja sellest ka kõneleda, aga kui sind pärast välja visatakse, selliseid asju võib juhtuda praegusel hetkel igas riigis siis me peaksime järele mõtlema, kuidas me ikkagi kodanikke kaasame, mis on need vastavad meetmed ja nii edasi. nüüd teem-, temaatiline keskendumine toimis ja siin eksperdid toetasid meid liikmesriikidest, nad ütlesid, et jah, see aitas meil välja töötada suunatud poliitikat, kaasata partnereid, kes on konkreetses linnas või piirkonnas äh, ja mängivad seal juhtrolli. ja kui vaadata numbreid natuke süvitsi, siis see on täpselt see, mida me tahtsime taristuprojektide raames ühtekuuluvusfondist Euroopa ühendamise rahastust läks kümme miljardit ja see on tõesti, CEF on praegu edulugu, aga ka meie oleme olnud edukad, kui seda põhjalikult lugeda, eelmisel nädalal toimus ka meil arutelu, mis puudutas sotsiaalfondi jagatud pädevuste osas. ja seal räägiti kahekümne viiest protsendist. meie saavutasime kakskümmend kaheksa protsenti, miks piirduda kahekümne viiega? meie tegime palju rohkemat ja see puudutab neid teemavaldkondadele keskendumist. ja kui vaadata, mis on ERDF-i tulemused, kui me vaatame teadus- ja arendustegevust seoses sotsiaalküsimustega, siis on tulemused veelgi paremad. seega ma leian, et tasakaal on hea, seda, selle üle võib loomulikult arutada, aga tegelikult saavutasime seda, mida soovisime. nüüd see eksande tingimuslikkus taaskord selle me saavutasime, me ütlesime, et te peate poliitika enne välja pakkuma, kui raha tuleb. mõned riigid seda lõpuni viia ei suutnud, aga niimoodi asjad toimivad ja kui aastaks kaks tuhat kuusteist kavadega välja ei tulda, siis raha ei saa. kolm aastat on ju olnud aega, eks ole. seega tagajärjed peavad olema ja selline lähenemine toimis ja kuulamiste käigus tuli see ka välja. Öeldi, et tõepoolest see aitab meid planeerimise faasis, see aitab meid kaasamises ning eh, see kõik toimus järk-järgult. ja mul on hea meel, et eh, meil on selle kohta praegu Euroopast väga palju näiteid nüüd äh, tegevuspõhine eelarvestamine, mina olen selle üle uhke, ma arvan, siin me olime edukad ja me peame ka teistele parlamendikomisjonidele ja fraktsioonidele näitama, mida me saavutasime. sünergiatest oli just eelmisel nädalal juttu, finantsmeetmed, seda käsitleb ka raport, lihtsustamine on võib-olla see nõrk koht. kui keskendutakse eksante tingimuslikkusele ja temaatilistele valdkondadele, siis siin selles küsimuses me võib-olla läksime natuke liiga kaugele, mis puudutab lihtsustamist. seda käsitleme ka omnibussi määruses, mida teeme aasta lõpus. ja haldussuutlikkus on ka paljude riikide jaoks oluline teema, me käisime Horvaatias ja ka näiteks Balti riikides minevikus. inimesed, kes riigisektoris töötavad, alustavad tööd taoliste projektidega, aga kahe aasta lõpuks on inimesed kõik kadunud, nad teenivad rohkem raha erasektoris. seega ma tean, et tehnilise abi raames äh, on võimalik teatud lahendusi välja pakkuda, mis puudutab territoriaalset koostööd. kuues, kuuendas ühtekuuluvusraportis ei olnud tulemused nii head ja see haakub ka teie raportiga. ma pean vaatama, kuidas seda küsimust parandada, nüüd partnerluspõhimõte artikkel viis regioonide komitee käsitles seda. olukord on täiesti selge, kümnes riigis oli, läks kõik nii nagu plaaniti, et riigiametid äh, äh, on kaasatud, vabaühendused on kaasatud, hariduspartnerid, äripartnerid ja kümnes riigis oli olukord enam-vähem ja ülejäänutes oli lihtsalt kohtumine kus oli viiskümmend inimest, öeldi, et öelge, mis teie tahate, aga meie teeme ikka nii, nagu meie tahame. see on siis äh, selline kriitilisem küsimus. Need on minu seisukohad. olukord on keerukas ja tutvustan oma raportit äh, nii, nagu kavas on, septembrikuus, et saaksime veel enne aasta lõppu seda hääletada. Need on minu peamised teemad võib-olla teil on mingeid mõtteid, mida loomulikult saab esitada ka muudatusettepanekute raames. igal juhul mina olen avatud seda käsitlema. Thank you, thank you very much and now we will begin. suur tänu, nüüd saavad sõna variraportöörid. kõigepealt kolleeg Vesvalt, palun suur aitäh, lugupeetud esinaine, kallid kolleegid, tahaksin alustada kahe märkusega ja võib-olla äh, ka ühe mitte väga tavalise asjaga siin komisjonis. me oleme otsustanud äh, koostada raporti, aga minu arvates Äh, ei, äh, ei ole võib-olla äh, mõistlik seda praegu teha, sellepärast et kriitilised märkused võib-olla me oleksime võinud nende ees lihtsalt tänulikud olla, aga ma saan väga hästi aru, et selles raportis käib jutt üleüldse sellest, kuidas tulevik peaks välja nägema näiteks ühtekuuluvuspoliitika pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ja võib-olla teeksime siin ka selles osas ettepanekuid äh, see ei olnud selline lihtsalt, äh, see ei olnud kriitika, vaid äh, lihtsalt küsimuse asetus ja nüüd läheksin positiivsemate asjade juurde, minu teine märkus, tahaksin tänada Lambert, ma arvan, et Lambert Van Nistelrooy on selles töödokumendis tõesti tõstatanud väga palju õigeid küsimusi, mis puudutab tulevikku ning ma toetan teda ja ma arvan, et me tõesti peame tegema kõike seda, mida ta ütleb ja seda me oleme ka varasemates raportites juba maininud. me peame ühtekuuluvuspoliitika paremini nähtavaks tegema, me peame seda paremini müüma ning minu arvates see parem selgitamine eh, oleks tõesti väga oluline praegusel ajal, kus me elame, kus inimesed, Euroopa kodanikud Äh, ei saa Euroopast enam aru, nad ei taju enam Euroopat käegakatsutavana ja ma olen täiesti nõus sellega, et temaatiline kontsentratsioon on väga hea asi ja et see toimib äh, me oleme äh, varasematest lähenemistest eemaldanud ja ma arvan, et me oleme teinud õige otsuse, parlament on teinud õige otsuse Äh, kui me edendame innovatsioone, kui me edendame digitaliseerimist, äh, kui me võitleme kliimamuutustega ja edendame seda, äh, siis on see tõesti täiesti õige tee Äh, Lambert van äh, Nistelrooy on ka õige, kui ta ütleb, et lihtsustamine äh, peab samuti käsitlemist leidma, see on üks teema, millest meie siin komisjonis kogu aeg kõneleme ja üritame edusamme teha. mõningad edusammud me oleme ka teinud, aga ka teised sammud peavad neile jälgima. minu ja mulle tundub, et viimaste kõneluste käigus äh, ühtekuuluvuspoliitika ja struktuuripoliitika äh, üle ähm, oli äärmiselt oluline, et me hindaksime ka partnerluspõhimõtet Äh, sellepärast et kodanikud ja on ju lõppkokkuvõttes äh, samuti sidusrühmad, me peame kaasama ka regioonides elavad inimesed. Äh, nemad peavad samuti olema osaliseks sellest, mis Euroopas otsustatakse, sellest me räägime palju ja see on minu arvates otsustava tähtsusega. ja nagu Lambert ütles, meil on, me oleme kuulnud igasuguseid positiivseid ja negatiivseid reaktsioone ja äh, mõningates regioonides on asjad väga hästi õnnestunud, äh, teistes regioonides aga üldse mitte ja küsimus ähm, on selles, et me peaksime valitsusi julgustama, võib-olla isegi äh, sundima neid partnerluspõhimõtteid tõepoolest ka kasutama ja seda on maininud äh, ka mitmed teised ja seetõttu on mul väga hea meel, et selles töödokumendis me oleme leidnud ka koha selle jaoks ning ma loodan, et ka raportis seda teemat käsitletakse. Äh, ja veel mõned, äh, mõnedes teistes punktides lambelt ma olen natuke ebakindlam Äh, näiteks Euroopa poolaasta, selles osas ma ei ole sinuga täiesti nõu, äh, näiteks äh, see, mis puudutab rahastamisvahendite hindamist või saavutuste reservi, sellesse suhtun ma väga skeptiliselt ja ma pole samuti kindel, kas ERS kolm innovatsioon, innovatsioonistrateegia intelligentseks spetsialiseerumiseks peaks olema tõesti ühtekuuluvuspoliitika keskmes pärast aastat kaks tuhat kakskümmend Äh, mina äh, tahaksin äh, kuulda mõningaid teisi põhimõtteid, mis minu arvates on natuke mõistlikumad ja lõpetuseks tahaksin ütlesime, et jah, võib-olla see raport on väga alguses suhteliselt mitmekihiline, aga mulle tundub, et raportöör on välja pakkunud üsna hea aluse ja mul on väga hea meel edasise koostöö üle, me oleme kriitilised, aga kindlasti konstruktiivsed. suur tänu nüüd äh, kolleeg Van Milterburg. ma ei näe ECR-i variraportööri praegu siin saalis. seega Van Milterburg, teie kord, palun ma jätkan hollandi keeles, sest tõesti Hollandi raportööriga inglise keeles suhelda on natukene veider. siin on jutt juttu kuusteist kolm raportist ja mul on väga hea meel, et äh, härra Van Nistelrooy on võtnud vastutuse selle teemaga tegeleda, mitte ainult sellepärast, et see on huvitav, vaid seetõttu, et nüüd pööratakse tähelepanu selle artikli olulisusele ja komisjoni teatisele. me räägime Euroopa struktuuri ja investeerimisfondide kasutamisest, et vaadata, kes sellest lõpuks kasu saab, kui me räägime majanduskasvust ja töökohtade loomisest. nüüd komisjonil oli see teatis üsna pealiskaudne, see on pigem selline kvantitatiivne lähenemine, mitte kvalitatiivne partnerluskokkuleppe analüüs ja projekti ja protsesside mõju, mida tuleb nüüd ellu viia. seega mul on väga hea meel, et nüüd on meil võimalus raportis seda natukene süvitsi käsitleda. paar märkust ka selle töödokumendi kohta. siin tuleb selgelt õigesti välja, et praegune ühtekuuluvuspoliitika on pigem poliitika, mida peetakse justkui investeeringuteks ja äh, aruandluseks ning äh, vahel ei ole see suunatud päris õigesse kohta, näiteks lennujaamade puhul. kas seega on oluline ka õige teavitamine, et me näitaks kodanikele, mida me teeme ning äh, Saksa kolleegil on ka õigus, kui ta seda välja tõi. nüüd, mis puudutab EFSit, siis tuleb keskenduda kulutuste kohasusele ning me peame vaatama, mida me tegelikult ikkagi teeme, me tahame ju tulemusi saavutada ja seda tuleb ka rõhutada. see on tähtis, paljud on öelnud, et me peame keskenduma teemavaldkondadele, meil on prioriteedid, mis me oleme ühiselt välja töötanud ja siis on meil ka piisavalt investeeringuid ning äh, projektidel peab olema ka Euroopa lisandväärtus. see paindlikkuse teema on ka oluline. kui me räägime sellest, et eelarve on paindlik, siis me peame vaatama ka Euroopa kakskümmend kakskümmend eesmärke. me peame jääma nende temaatiliste prioriteetide juurde ja ka nende juurde, mis me oleme ise välja töötanud. nüüd see ex-ante tingimuslikkus, selleks, et saavutada eesmärgid, tuleb jääda ex-ante lähenemise juurde, see on õige viis, kuidas eesmärke saavutada. ja veerand projektidest ei ole tegelikult vastanud ex-ante tingimustele ja ma nõustun raportööriga, me peame vaatama, mis on selle põhjuseks küsimus ei ole selles, mida me heaks kiidame ja alla kirjutame, vaid et tõesti investeeringud saavutaksid oma eesmärgi ja me peame vaatama, kuidas me lähme edasi selleks, et eh, investeerimisfondide tõhusust parandada. rohkem tähelepanu tuleks pöörata ka territoriaalsele koostööle, sellega ma nõustun, eriti võimalusele toetada töö liikuvust piirideüleselt ning loomulikult ka liikuvust piirialade sees. me ei tööta välja mingeid uusi indikaatoreid, aga me peame käsitlema ka poliitika tulevikku, võib-olla kolleegidel on siin erinevaid seisukohti. loodetavasti eelarve tulevikus kasvab, praegusel hetkel on see tõesti liiga madal ja paljud inimesed pettuvad sellises eelarves ja me ei suuda tegelikult äh, probleeme lahendada, mis meil valitsevad praegu territoriaalse koostöö valdkonnas, sest äh, ETS saab tõesti panustada ühisturu paremasse toimimisse. nüüd äh, struktuurireformid. Vii-, tõesti viimane aeg, et me seda käsitleme, aga see peab olema seotud sotsiaalpoliitikaga ja soovitustega mis puudutavad ka miinimumpalka, liiga sageli me näeme, et investeeringud, mis on teatud valdkonnas äh, kestnud juba kümneid aastaid, ei ole viinud vajaliku tulemusteni, sellepärast et äh, need investeeringud ei ole lihtsalt piisavad. me võime Euroopat arendada ainult nii, kui vastutuse võtavad ka liikmesriigid ma soovin ka härra Van Nistelrooy ja teiste variraportööridega tihedat koostööd teha, sellepärast et ma arvan, et see on äärmiselt oluline raport selleks, et äh, investeerimisfond kõige paremini ellu viia. suur tänu, kolleeg Michelle, palun. ja, Suni kõigepealt tahaksin tänada raportööri äh, selle äh, ettepaneku esitamise eest me näeme siin teatud äh, seost ühelt poolt hindamise vahel äh, ja teisalt äh, tuleviku käsitlemise vahetamisel ja selles seisneb kahtlemata selle raporti väärtus. me jagame selgelt ka teie sihtide seadmist, seda, et on vajalik lihtsustada seda haldusprotsessi ja samuti on vaja Äh, lõpetada maksete osas mahajäämus, äh, asjad niimoodi edasi minna ei saa. Äh, meil on kolm kriitilist märkust ka või, või sellist märkust, kui nii võib öelda, kus meie arusaamine asjast on natukene teistsugune Äh, esiteks, äh, mis puudutab äh, kesk-, keskendumist uutele tehnoloogiatele ja arendustegevusele ja teadusele, siis ma arvan, et digitaliseerumine Äh, äh, äh, on midagi, millega tegeleb rohkem kultuurikomisjon. Ähm, jah, ma olen täiesti aru, ma saan aru, et me peame selles suunas minema, aga kas me peame nüüd täielikult keskenduma IKT ettevõtetele, ma ei tea, kas see on õige, õige tee, selles on mul kahtlusi Äh, kui me tulevikus ainult ähm, äh, nutikaid linnu edendamine, siis ma küsiksin, et äh, kuidas jääb jugu väikelinnade ja maapiirkondadega. ja tahaksin tõesti küsida, et kas ainult sellele keskendumine on õige, minu jaoks on see küsitav. siis ähm, struktuurifondid ja rahastamisvahendid ka selles küsimuses on mul natukene teistsugune nägemus. minu arvates on praegu väga suur oht, et üha sagedamini eh, täiendavaid eh, makse eh, tuleb just nimelt võtta siis eelarvest rahastamisvahenditesse, minu arvates see asi ei toimi kõikjal ühtemoodi ning me peaksime väikese ja keskmise suurusega ettevõttele ka äh, pakkuma rahastamisvahendeid, äh, vahendeid. Äh, nii et, et sellele peaksime rõhku asetama ning kolmas asi, seda näen samuti nagu proua Vestval, see on siis seosed Euroopa ühtekuuluvuspoliitikaga, Euroopa poolaastaga Äh, ka siin on meie nägemus natukene teistsugune, mina olen arusaamisel, et see äh, äh, selle kõige allutamine majanduse juhtimisele ei ole tingimata sihile viiv, aga seda saame me arutada juba siis, kui EKONi komisjonile arvamust koostame. nii et, et äh, kõik äh, suur tänu selle esimese ettepaneku eest ja ootan suure huviga teie raportit, aitäh! Thank you, Miss Va-. suur tänu, nüüd kolleeg Vanna, palun. aitäh, ma vabandan härra Bronis Roppen nimel ma tahan ka südamest tänada härra Van Nistelrooid äh, selle töödokumendi eest, et ta on oma lähenemise välja toonud. see tõesti viitab nendele probleemidele, mida tuleb lahendada ja mina olen seisukohal, et meie Euroopa Parlamendina ei saa keskenduda ainult nendele teemadele, mida komisjoni teatis käsitleb, vaid peame vaatama seda palju laiemalt, näiteks käsitlema ka üldhuvisid, horisontaalseid äh, põhimõtteid partnerluspõhimõtteid, mis on ju ühtekuuluvuspoliitika puhul võtmetähtsusega, ma nõustun täiesti kolleeg Festvaliga, et kohalike osapoolte, vabaühenduste, kodanikuühiskonna ja omavalitsuste kaasamine on väga oluline. vahel kodanikuühiskond äh, unustatakse ära, räägitakse küll sotsiaalpartneritest, seega kodanike kaasamine ühtekuuluvuspoliitikasse süvendaks ka Euroopa Liidu lisandväärtuse nähtavust ning ma nõustun teie kõigiga, et me peame nähtavuse vallas eh, edu saavutama, et tutvustada edukaid projekte, sest mõnedes piirkondades ühtekuuluvuspoliitika oli ainukene kriisiaegne riigi rahastus, seega nähtavuse osas on meil veel palju ära teha. tahaksin keskenduda ka kliimakulutustele, sest tegemist on teemaga, kus me peame olema edukamad. näiteks Bankwatchi analüüs, mis jõudis järeldustele, et kliimakaitse horisontaalne integratsioon erinevatesse plaanidesse ja programmidesse. ametlikult on küll paberil olemas, seda tuleks teha, aga nagu me kõik teame, praktikas seda alati ei rakendata. seega kliima süvalaiendamine, mis nüüd meie arvates on jätkuvalt killustatud ja pealiskaudne, seda tuleks tugevdada palju tugevamal tasandil võrreldes hetkeolukorraga. lisaks komisjoni teatis mainis ka, et vaesuse vähendamise ja tööhõive vallas ei ole oldud nii edukad ning see tõepoolest ju mõjutab kodanike igapäevaelu ja me peame seda veel analüüsima. ma nõustun sellega, mida on öelnud kolleeg Van Nistelrooy ja ka teised, need peavad olema sihitatud lähenemised, keskenduma teemavaldkondadele ja nii nagu ka kolleeg Vestval mainis, ka mina olen kriitiline selle nutika spetsia-, spetsialiseerumise osas, me, me peame vaatama mingeid muid lähtealuseid ja loomulikult on rohelised väga kriitilised ka äh, Euroopa majandusjuhtimise ja poolaasta teemade osas, nii nagu ka proua Festival mainis. suur tänu härra Van Nistelrooile selle töödokumendi ees ja ootame juba innukalt koostööd teiega. aitäh, nüüd kolleeg Demato, palun. suur tänu. ma olen tänulik kolleegile, et ta edastas meile selle eelnõu ja kuna sain selle juba eelmisel nädalal, siis oli mul aega ette valmistada. kui kõik niimoodi teeksid, siis meie töö oleks palju lihtsam. see raport äh, tugineb komisjoni analüüsile, mis äh, pärineb detsembrist kaks tuhat neliteist, mis vaatab äh, tulemuste tõendusmaterjali ja tulemusi liikmesriigiti. loomulikult äh, oleme valmis äh, tegema ka vajadusel muudatusettepanekuid, aga tahtsin juhtida tähelepanu kahele punktile, mis, äh, mida tuleb ka muuta või mis on meie jaoks vastuvõetavad. kõigepealt saame terviklikumalt analüüsida siin ühtekuuluvusfonde, see lihtsustamine, lihtsustamise rõhutamine, loodi lihtsustamise kõrgetasemeline töögrupp ja oluline on, et meil on ka komisjoni analüüs, mis puudutab Äh, lihtsustamist ja äh, lihtsustamisprojekte ning äh, vastavaid kulutusi ning riigiabi reeglid on erinevad EFSI ja tõukefondide puhul ning vaatame ka neid plokkerandeid, ühelt poolt investeeringud ja info selleks, et luua sünergiaid Horizon ja kakskümmend kakskümmend vahel, aga lihtsamal viisil. meil on ka probleeme nende punktidega, mida toodi välja ka Novakova raportis, kus siis põhimõtteliselt öö, äh, oleme selle vastu, et Euroopa poolaasta äh, on seotud artikliga kakskümmend kolm, meie arvates see on ohtlik ja see ei ole kooskõlas regionaalse ja sotsiaalrahastusega või fondidega. tahaksime ka teada, kas see riigipõhine hindamine on toiminud, selle kohta on meil väga vähe infot. oluline on rohkem teada ka komisjonilt selles osas kui, kuidas on riigid ja piirkonnad vastanud partnerluspõhimõtetele ja kus on see toiminud, kus ei ole nii hästi toiminud. me teame, et seda menetlust saab parandada, aga see on Euroopa peamine investeerimisvahend osa erinevaid huvirühmi ja kodanikuühiskonda tuleb juba planeerimisetapis kaasata. praegu tundub, et me oleme lihtsalt pea liiva alla peitnud. me peame kiirendama ka praeguste kavade elluviimist, et saavutada tulemused aastaks kaks tuhat kakskümmend. nüüd kolleeg Hetman. aitäh. ma ei hakka üle kordama seda, mis on juba kõlanud siin saalis. palju on juba ära öeldud, seega keskendun kahele olulisele teemale. üldiselt ma leian, et äh, maksimeerimine ei puuduta ainult eesmärkide saavutamist või kuue, üle kuuesaja miljardi euro kulutamist. see ei puuduta ainult uute töökohtade loomist. see ei ole ainult majanduskasvu või investeeringute soodustamine Euroopa Liidus. ning äh, viitan ka siin sellele, mida kolleeg Van Nistelrooy ütles, ma arvan, et äh, ühtekuuluvuspoliitika poliitika jätkime, jätkamine samal määral ka tulevikus on tõesti väga tugev argument. see on äärmiselt oluline, ma nõustun siin raportööriga. inimesed ei mõista, mis on ühtekuuluvuspoliitika kasu, nad ei näe neid eeliseid. inimesed ei näe tõukefondide panust ja millist olulist rolli nad mängivad liikmesriikides? Te rääkisite Walesist, mina tahaksin rääkida Poolast. inimesed ei ole teadlikud sellest, et me suurel määral kasutame neid fonde, aga kui me inimestele ütleme, et vaadake seda või toda investeeringut, see investeering oli võimalik tänu Euroopa fondidele inimesed ütlevad, tore küll, aga siis äh, läheb kõik äh, vanaviisi edasi. me ei taha, et nad rõõmust hüppama hakkaksid, aga me tahame, et inimesed mõistaksid, et äh, see on võimalik tänu Euroopa rahale. seega, kui me tahame suurendada, maksimeerida ühtekuuluvuspoliitikat, ja selle mõju, siis me tõesti peame keskenduma ka heade tavade tutvustamisele, me peame kiitlema selle poliitika üle ja teine teema, mida ma tahaksin käsitleda, on see, et me peaksime keskenduma ka tõketele, kui me räägime programmide elluviimisel eh, vahemikus kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend nii komisjoni kui liikmesriikide tasandil ja samamoodi piirkondade tasandil minu arvates me ei saa keskend-, see keskendumine ainult tõketele või nende, või tõkete tuvastamine on küll väga oluline, aga veelgi olulisem on pakkuda välja ka lahendused nendele tõketele, kuidas me saaksime nendest tõketest vabaneda ning veelgi tähtsam on see, et need uued lahendused ka kiiresti ellu rakenduksid me oleme probleemide tuvastamisel tõesti väga osavad, nii nagu Portugal on nüüd Euroopa maailmameister, oleme meie probleemide tuvastamise maailmameistrid, aga kui asi jõuab äh, lahenduste väljatöötamiseni ja rakendamiseni, siis siin me nii edukad ei ole. seega ma arvan, et äh, siin on meil veel palju parandamisruumi. aitäh! jah selles vallas me maailmameistrid ei ole, aga portugallased on tõesti Euroopa meistrid. aga igal juhul nüüd palun kolleeg Toomas Tšitš. aitäh. lihtsustamine ja tulemuslikkus on selleks ajaperioodiks kaks peamist teemat ning mis puudutab lihtsustamist, siis üldine mulje on, et seda pole saavutatud. halduskoormus on iga programmi perioodiga ainult kasvanud. kui me vaatame, kuidas lihtsustada seda pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, siis küsimus on haldusorganites ja vahendajates ning regulatiivraamistikus ning komisjoni rollis. oluline on suurem paindlikkus väiksem äh, ettekirjutuste määr. programmi elluviijatel peab olema suurem paindlikkus ning äh, me peame vaatama, milline on ka õiguskeskkond ja retro, seos retroaktiivsete tagasiulatavate otsustega. nüüd, äh, kui me vaatame seda tulemuslikkust ja eksante tingimuslikkust, siis programmi lähtepunkt on paranenud aga keeruline on ellu rakendada seda uut programmi loogikat nii taotlejatele kui riigiasutustele. komisjon on olnud siin väga jäik ning kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal sisse viidud reformid vajavad veel natukene aega. kui me vaatame eksante tingimusi, siis tõhusus on paranenud, aga kõike ei peeta kasulikuks, paljusid ei suudeta saavutada ja kõike ei saa ka kontrollida vastavad asutused. tuleb endalt küsida, kuidas tagada suurem paindlikkus, et reageerida ka uutele probleemidele. piirkondlikud ja riiklikud reservid, vahehindamised, see kõik on võimalus aga ainult sellisel juhul, kui see on vabatahtlik, mitte kohustuslik. suur tänu. nüüd kolleeg Šufrida, palun. Grazie, president. aitäh. ma tahaksin tänada raportööri selle töödokumendi eest, mis äh, põhiliselt puudutab ühtekuuluvusfondi ja uusi väljakutseid, mis meie ees seisab väga oluline on äh, hoolikalt äh, kõike hinnata, äh, sest et on vaja mõningaid asju muuta selleks, et moonutustele lõpp teha. iseäranis vältida olukorda, et inimeste lootusi petetakse. ma arvan, et on õige keskenduda tõhususele. see on seotud vajadusega et liikmesriikidel oleks vabadus valida, kuhu nad äh, suudavad, äh, kuhu nad soovivad vahendeid äh, koondada, iseäranis pidades silmas lähimuspõhimõtet, mille järgi liikmesriigid ja regioonid on need, kes kõige paremini teavad, millised on nende vajadused. ja seetõttu leian ma ka, et neil peaks olema suurem valikuvõimalus konkreetsed asjad, mis on seotud äh, teatud piirkondadega, nii nagu neid lepingutes käsitletakse, nendele tuleb samuti tähelepanu pöörata. kui me programme koostame. see on raportööri jaoks tõesti oluline, aga ma tahaksin raportööri poolt mainitud olulistele punktidele üht-teist veel lisada tuleks arvestada ka konkreetsete eh, vajadustega, mis eh, regioonidel on. viimased aasta-poolteist eh, oleme kõnelenud mägipiirkondade ja saarte eripärast ning mina leian, et me peaksime jätkuvalt sellele keskenduma, regioonide erinevused on midagi, millele me siin kojas peame keskenduma. ja siis veel need viivitused. ka eelkõneleja viitas viivitustele, mis on seotud äh, riiklike ja regioon, regionaalsete projektide käivitamisega. Äh, selles öö, äh, öö, viivitused tihtipeale viitavad, et äh, sellele, et pakkumisi pole veel korraldatud ja siin see on tõesti äh, väga halb põhimõtteliselt, ma olen äh, nõus sellega, mida raportöör ütles, et kasutamata jäetud vahendid ei peaks minema tagasi liikmesriigile, vaid peaksid jääma Euroopa Liidu eelarvesse. mina kindlasti leian, et me peame kõigepealt selgeks tegema, mis äh, saab sellest kasutamata jäänud rahast või ülejäänud rahast. ja alles äh, siis äh, saab hakata midagi muud arutama ja ei saa lubada, et see raha lihtsalt läheb teistesse eelarverubriikidesse. me peame hoolitsema selle eest, et kasutamata jäänud vahendid jäävad äh, regionaalpoliitika käsutuses olevate vahendite hulka ja kommunikatsioon minu arvates on samuti väga oluline, mida ei tohiks jätta tähelepanuta. ma olen kindel, et inimesed ei saa aru, kuivõrd oluline ühtekuuluvuspoliitika on, nii et, et me peaksime rohkem keskenduma teavitamisele, eh, näidete esitamisele, edusammudele, mida on eh, saavutatud Euroopas tänu ühtekuuluvusfondile. me peaksime vaatama, mida Euroopa eh, ebasoodsamas olukorras piirkond, millised need välja näeksid, kui regionaalse arengu fond ei ole, vahendeid ei ole nii et, et tegemist on teavitamisprobleemiga ja seda ajal, mil Euroopas valitseb üldse suur pessimism ning üldsus on üldiselt integratsiooni vastu ja solidaarsuse vastu liikmesriikide vahel. nii et, et sellise solidaarsuse tugevdamiseks on ühtekuuluvusfond vajalik, ühtekuuluvusfond on üks Euroopa Liidu peamisi alustalasid Äh, üsna palju ühenduse omavahenditest läheb sinna, nii et, et me peaksime rõhutama selle poliitika edulugusid ja vaatama, mida saab kasu, parandada läbi parema vahendite kasutamise, aitäh. kas on veel sõnasoovijaid? ei? siis tahaksin ka mina omalt poolt sõna võtta, ütleb proua esinaine äh, tahaksin tänada van, härra Van Nistelrooid selle töödokumendi eest, mida te meile tutvustasite ja aitäh nende seisukohtade eest, mida te selles dokumendis väljendate. ma toetan täielikult ALDE fraktsiooni variraportööri seisukohta, aga paarile asjale tahaksin rohkem rõppu, rõhku panna ja rääkida sellest, mida isiklikult arvan. kõigepealt ma olen täiesti nõus sellega, et me peame alustama äh, teavitamise ja poliitika nähtavaks muutmisega me peame rõhutama seda probleemi, sellepärast et äh, tegemist on äh, ühtekuuluvuspoliitika ellujäämise küsimusega ning teiseks äh, on siin ka kaalul head poliitilised sõnumid meie kodanikele võib-olla meil oleks vaja natukene teistsugust lähenemist teavitamisele ja nähtavusele. ühtekuuluvuspoliitika on väga oluline paljude liikmesriikide jaoks, eramike Euroopa regioonide jaoks. Need investeeringud, mida tehakse läbi ühtekuuluvuspoliitika mõningates regioonides, ei ole olulised ainult selle regiooni või riigi jaoks, nad on kogu Euroopa piirkonna majanduse jaoks head. ma toon ühe näite et äh, kui me näiteks äh, investeerime äh, heitvee käitlemisse Bulgaarias, siis sellest saab kasu Bulgaaria aga see tehnoloogia, see varustus tuleb Saksamaalt, Hollandist ja teistest liikmesriikidest. ja see on üks Äh, asi, millest me kodanikele ei räägi. me tavaliselt räägime raha äh, kasutusele võtmise määrast äh, mõnede liikmesriikide puhul, aga me ei saa, jaga seda infot Euroopa kodanikega, et vahendite kasutusele võtmise määr ühes liikmesriigis tähendab tööd ettevõtjatele mõnes teises liikmesriigis. see tähendab tööd kõigile Euroopa Liidu kodanikele, nii et, et äh, tulu ühe regiooni jaoks on tulu kogu Euroopa äh, Liidu jaoks. Äh, see oleks üks lähenemine, mida tahaksin lõhu-, rõhutada ja teine, jällegi tegemist on minu isikliku seisukohaga, ma arvan, et me saame jätkata ka Euroopa poolaasta ja riigipõhiste soovitustega sellepärast et need ei sisalda ju ainult nõudeid liikmesriikidele. Äh, jah, äh, nõuded on midagi, mis on ühtekuuluvuspoliitikast eraldi. meil on ühtekuuluvuspoliitika vahendid äh, selleks, et ähm, mõningaid Euroopa poolaastast ja riigipõhistest soovitustest tulenevaid nõudmisi täita meil on tõukefondid, ühtekuuluvuspoliitika, mis saab samuti toetada reforme mis saab toetada äh, reformide läbiviimist erinevates liikmesriikides ning äh, seda eesmärgi ei ole muul moel võimalik saavutada. Äh, seda on võimalik saavutada ainult liikmesriikide tasandil. nii et, et see seos teavitamise ja nähtavuse vahel ning Euroopa poolaasta eesmärgid äh, on asjad, mida tulevikus võiksime kasutada selleks, et näidata, kuivõrd oluline on ühtekuuluvuspoliitika ja mitte üksnes investeeringute jaoks, vaid ka arengu ja reformide jaoks liikmesriikidest. Need oleksid minupoolsed märkused. ja sellega olen oma sõnavõtu lõpetanud. kui rohkem sõnasoovijaid Äh, saadikute hulgas ei ole, siis annan sõna Euroopa Komisjoni esindajale. härra Žilan, palun, kas ma hääldasin teie nime enam-vähem õigesti? jah, piisavalt õigesti, ütleb komisjoni esindaja. aitäh ja aitäh võimaluse eest osaleda tänases arutelus. tahaksin tänada härra Van Nistelrooid siiani tehtud töö eest ausalt öelda on mul äh, raske lisada midagi sellele, mida härra Van Nistelrooy juba ütles, mul oli vahepeal teda kuulates mulje, et kuulan oma volinikku. Äh, meie mõtlemine on niivõrd sarnane. aga kui lubate, siis peatuksin paaril asjal äh, mida mainitakse nii selles töödokumendis äh, kui ka sellel, mida mõned komisjoni liikmed ütlesid. ja kõigepealt alustaksin sellest te-, kommunikatsioonist või teavitusest. jah äh,, me jagame seda seisukohta, et me peame tegema siin midagi rohkemat, me peame õppima. härra Van Nistelrooy äh, tõi näiteks Walesi ja ma äh, vas-, äh, tooksin siin Šotimaa vastu, vastunäitena, meie oleme nendest vahenditest kasu saanud juba kolmkümmend aastat ja me võiksime vaadata, et miks mõned piirkonnad suhtuvad ühtekuuluvuspoliitikasse positiivsemalt kui teised. me oleme üritanud välja töötada teavitustegevust, mis on suunatud konkreetsetele liikmesriikidele ja regioonidele. oleme tahtnud edastada häid uudiseid just suurtest programmidest konkreetsetes liikmesriikides, konkreetsetes piirkondades. aga Äh, esinaine ütles, et me peaksime seda sõnumit laiendama ja rääkima äh, sellest, et ühtekuuluvuspoliitikad äh, toob kaasa ka teisi hüvesid peale investeeringute. partnerluste teema tõstatus täna hommikul ka korduvalt Eh, see on kindlasti meie poliitika üheks oluliseks osaks, ühtekuuluvuspoliitika ei saa ilma selleta toimida. ja me oleme vägagi teadlikud sellest, et meil on vaja kaasata kohalikud partnerid ja kodanikeühiskond iseäranis me oleme kuulnud lugusid sellest, kuidas partnerluspõhimõtet on kohaldatud, eriti programmide ettevalmistamise faasis, aga ma pean ütlema, et Äh, meil ei ole selliseid konkreetseid äh, ulatuslikke detaile selle kohta. Äh, need asjad on jäänud niimoodi just loo tasemele, jah, alati võib väita, et partnerlus tuleb rohkem kasvatada, aga kui palju sellest kõigest on liikmesriikide sihilik äh, Äh, katse seda partnerlusprotsessi blokeerida või kui palju sellest on lihtsalt see äh, partnerite endi piiratud äh, nägemus, nii et, et meil ei ole konkreetseid tõendeid väga palju. kui kõnelda liikmesriikidega, siis programm, kui kõnelda programmide läbiviijatega, siis nemad igatahes toetavad partnerlust sama palju kui parlament või komisjon Äh, äh, komisjon korraldab struktureeritud äh, dialoogi majandus- ja sotsiaalpartneritega ja ma ei usu, et seal oleks tähelepanu juhtitud ühelegi olulisele probleemile selles valdkonnas. jah, see on kindlasti valdkond, millel tasub silma peal hoida, aga kui kellelgi on konkreetseid tõendeid, siis meid väga huvitaksid need konkreet-, konkreetsed tõendid probleemide kohta. ja kui lubate, siis peatuksin ka Äh, rakendamisega kaasnevatel viivitustel, millele juhtisid tähelepanu mitmed saadikud. jah, on, äh, sarnaseid väiteid on tehtud, aga on öeldud, et mõned määruse nõuded on liiga koormavad ning need on edasi lükanud programmeerimisperioodi algust. ma ei ole kindel, et meie komisjoni poole pealt saame sellega nõus olla Äh, härra Van Nistelrooy viitas sellele ka oma töödokumendis ja väga paljuski äh, äh, sõltub kõigist, kõige olulisemate baastingimuste paikapanemisest, et vahendeid hiljem saaks tõhusalt kasutada. kui selleks kulub alguses natukene rohkem aega, siis me teeme selle aja tagasi hiljem, kui neid programme hakatakse ellu rakendama. ja veel üks asi, mis nende viivitustega on seotud Äh, olukord ei ole sarnane kogu Euroopa Liidus. kui need asjad äh, leiaksid aset igas liikmesriigis täpselt samamoodi, siis võiks väita, et äh, nõudmistega ka on liiga koormavad, aga niimoodi see ei ole, me oleme näinud, kuidas paljud liikmesriigid on oluliselt kiirendanud ellurakendamist ja mitte ainult väiksema eelarvega liikmesriigid, näiteks Poola on väga kiiresti äh, Äh, ellurakendamise vallas teinud, korraldanud pakkumisi suurtele programmidele, alustanud nende ellurakendamist ja nõnda edasi. nii et, et see on võimalik isegi praeguste tingimuste puhul äh, äh, asjaga pihta hakata loomulikult me teeme väga tihedat koostööd kõigi liikmesriikide ja programmeerivate asutustega ja pakume nii palju abi kui võimalik ja meie alati rõhutame seda, et liikmesriigid ähm, peaksid hoolitsema selle eest, et kõik vajalikud vahendid tõesti eraldatakse sellele, et programmeerimine ja projektid käivituksid nii kiiresti kui võimalik, aitäh! aitäh! ja nüüd saab sõna härra Van Nistelrooy lõppsõnaks. aitäh! aitäh kõigi ettepanekute ja kriitiliste märkuste eest ähm kõigepealt äh, vastaksin Euroopa Komisjonile. mina saan sellest kõigest aru niimoodi, et me investeerimisime esimestel aastatel uutesse töömeetoditesse ja kui see õpiprotsess meid tulevi-, meile tulevikus kasuks ei ole, kui sellele ei järgne väga kiire ellurakendamine, sellepärast et me peame investeerima, me peame edusamme saavutama, meil on ju liikmesriikides kokkulepped, kus sihtmärgid on kirjas. kui me seda kõike ei suuda, siis me oleme lihtsalt läbi kukkunud. mina igatahes oma raportis tahaksin öelda, et et aega on vaja suurteks muutusteks, aga nüüd peaksid asjad juba liikuma kiiremini. ja kui me vaatame ühtekuuluvuspoliitika tulevikku, siis ei ole ju vaja kahte ja poolt aastat läbirääkimisteks paljudes küsimustes. kui see tõesti nii on, et seda aega ikka läheb vaja, siis me oleme täiesti läbi kukkunud nii et, et me eh, peame seda teemat Euroopa Komisjoniga arutama, jah, nema, me võime neid tänada selle eest, et nad meile infot esitasid, aga äh, kas nüüd saab siis asjadega kiiremini edasi minna, peame küsima. kas ära, pärast aastat kaks tuhat neliteist meil enam aega vaja ei ole või? Äh, sellepärast, et kui me alustame jälle äh, selle teemadele keskendumise ja, ja ettevalmistamisega samamoodi järgmisel korral, siis minu arvates seda küll vaja ei ole äh, proua Westphal, te väga õigesti ütlesite, et võib-olla on liiga vara, jah, alati on liiga vara aga e, samas võib alati olla ka liiga hilja. E, liiga vara on öelda, milline on tulemus, millised on need e, kriteeriumid, mida me saame tulemuste osas, selle kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal koostatakse parlamendis selle teema kohta mitmeid raporteid ja me peame uskuma sellesse, mida me toetame eelkontrollidesse ja kõigesse, me räägime siin iga päev EFSist Äh, räägime summadest, mis sinna eraldatakse. Äh, see on selle asja hea külg, aga meie ülesanne on hoolitada selle eest, et süsteem toimiks. Äh, et tulemused tuleksid hiljem, aastal kaks tuhat seitseteist, kaks tuhat kaheksateist keskendugem sellele, kui me räägime näiteks äh, finantsraamistiku vahehindamisest. jah, ma kuulsin väga palju kriitilisi märkusi Euroopa poolaasta kohta, see on äärmiselt poliitiline asi. mina äh, tahaksin vaadata süvitsi, mida see kõik siis tähendab. Äh, mida tähendavad need riigipõhised soovitused? Äh, nii et, et selged seosed siin on olemas, räägitakse et seitsekümmend, seitsekümmend viis protsenti asjadest on seotud meie poolt äh, kujundatava poliitikaga. nii et, et äh, see ei ole midagi sellist, äh, mis on kuidagi lahus meie poliitikast ja meie tööst, see on väga tihedalt meie poliitikaga seotud Ja väga oluline on, et me ei raiskaks aega selliste asjade peale. Äh, üritame siin leida tasakaalu ning äh, nüüd partnerluspõhimõte. Äh, komisjon on seisukohal, et, et asi toimib, aga kui lugeda regioonide komitee raportit, siis jääb hoopis teine pilt. seal juhitakse tähelepanu paljudele valulikele küsimustele ja mida siis parlament tegi? parlament koostas sellise käitumisjuhise, sest et me tahtsime, et partnerid ja mitte äh, äh, valitsusvälised organisatsioonid on kaasatud, et ähm, nad tunnevad ennast osalisena äh, see on väga oluline ja see on seotud minu esimese märkusega, mis puudutab äh, tulemustest teavitamist. kui inimesed ütlevad, hea küll, las nad teevad, mis tahavad, aga ega see meie, meie jaoks oluline ei ole, siis me ei ole hästi äh, äh suhelnud inimestega nii et, et äh, jah, on olemas vahe liikmesriigiti, kuidas asjadesse suhtutakse ja me peame vaatama äh, Äh, miks Šotimaa, muide ma käisin Šotimaal äh, möödunud suvel puhkusel ja tutvusin mitmete projektidega ja inimesed seal on tõesti asjast väga huvitatud. Äh, nad näiteks teavad, et rakendusteaduste areng Šotimaal ei ole kunagi varem olnud ähm, nii edenenud, kui otsused oleksid tulnud ainult Londonist jaa, Šotimaal tõepoolest on äh, väga paljudele teemadele keskendatud, näiteks energiaallikad, äh, ühelt energiaallikalt teisele ülemineku osas ja, ja nemad, inimesed seal teavad, et Euroopa on selle taga. Äh, Walesis on olukord võib-olla natuke teistsugune, aga me peame asjale lähenema süviti ja siis ähm, ma võiksin öelda veel palju enamat. aga minu viimane märkus rääkisin nendest viivitustest ja suurtest muutustest ja jätan selle oma raportisse sisse ja nüüd see mahajäämus. Äh, kuna äh, asjad on juba niivõrd hilises faasis, siis võiks Euroopa Komisjon nüüd hakata tegutsema. Nad ütlesid, et nende eesmärgiks on see, et, et mahajäämus ei oleks väga suur. Äh, nad jah, tegid seda, aga nad tegid seda sellepärast, et kõik vi viibis ning eh, see mahajäämus eh, maksete vallas eh, ehm, see tuleb lahendada, sest nüüd tuleb, esitatakse ilmselt üha rohkem arveid jällegi ja see probleem tuleb lahendada. me peame sellest teadlikkust olema. meie programmides, meie dokumentides on öeldud, et see olukord jõuab kätte ja kus on nüüd siis raha makseteks jah, ma suhtun positiivselt nendesse muutustesse, mis on toimunud, aga saadan kolleegidele ka selge hoiatuse sellest, mis võib juhtuda. Äh, see, selle me kiitsime heaks ka möödunud nädalal täiskogul, see ei ole niivõrd hoiatus, aga me peaksime olema kindlad selles osas, mis juhtub, me teame, et asi nii läheb, tegu ei ole ainult hoiatusega äh, nii palju siis minu raportist praegu, aitäh ja olen valmis tegema kõigiga koostööd ja eks vaatame septembris Äh, kuidas asjad lähevad ja ilusat suvepuhkust. aitäh, aitäh, härra Van Nistelrooy. ootame seda raportit siis septembris ja jätkame arutelusid siis ning nüüd läheme edasi oma päevakorraga ja järgmiseks päevakorrapunktiks on mõttevahetus äh, härra Walter Defaga, kes on äh, Regio peadirektoraadi esindaja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 ootame siis teda okei okay,, here we are. hästi. ei ole varem juhtunud, et härra Defa äh, hiljaks jääb, aga täna jõudis ta ka kohale. nii et, et meil on väga hea meel teid siin tervitada meie komisjonis, härra Defa. ja täna on meiega siis äh, Eh, regionaal- ja linnapoliitika peadirektor, et vahetada meiega mõtteid, härra Defa eh, on meie ees viimast korda pärast oma, eh, sest ta lahkub oma ametikohalt. ta on peadirektor olnud veebruarist kaks tuhat kaksteist alates, on nii jah, jah? niisiis täna kõneleb härra Defa äh, mõningatest olulistest asjadest, mis meie komisjonile väga palju huvi pakuvad, nagu seosed majanduse juhtimise ja ühtekuuluvuspoliitika vahel ja kui ühtekuuluvuspoliitika pärast aastat kaks tuhat kakskümmend arvestades eelarve eh, täitmise heakskiitmise menetlust, ähm, tahaksime ka, ka kuulda äh, Regio peadirektoraadi kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta tegevusaruandest ja sellest, äh, kuidas olete aidanud kaasa Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkide saavutamisele ja samuti äh, sisekontrollist pärast härra Defa ettekannet, ta on meie jaoks spetsiaalsed ettekande ette valmistanud, annan siis sõna komisjoni liikmetele, kes saavad esitada küsimusi ja teha ettepanekuid. härra Defa, teil on sõna. suur aitäh ja ala, nagu ikka, on väga hea meel mul siin olla teie komisjonis ja nagu esinaine juba ütles, käsitlen kolme teemat ja võib-olla vastupidises järjekorras, sellepärast et ma kavatsen kõigepealt kõnelda kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve täitmisest, eh, mis eh, on kogu eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse teemaks ja selle menetluse käivitas komisjon möödunud nädalal, võttes vastu oma eh, iga-aastase tegevuse ja tulemusaruande. me kõik Eh, eh, mõtleme seoses struktuurifondidega nüüd uuest perioodist, aga see eh, täitmisele heakskiidu andmine puudutab eelnevat perioodi, sellepärast et maksete osas ja maksed on just need, mis eelarve täitmise kinnitamise vallas arvesse läheb, jah, me oleme juba meinud mõned maksed uue perioodi jaoks, aga need on avansid rohkem Äh, huvitavaks osaks on äh, hoopis need maksed, mida me oleme teinud eelneva perioodi eest. ja äh, nii eelneva perioodi kui ka uue perioodi jaoks meil on vägagi tugev kontrollisüsteem ning Te näete siin graafikul äh, erinevaid äh, süsteemi kihte või tasandeid, äh, mis hoolitsevad selle eest, et tehingud on tõesti seaduslikud ja korrapärased. me alustame siis keskelt, kohapealsed haldusasutused, nemad on esimesed, kes peavad hoolitsema selle eest, et asjad toimivad hästi ja siis järgmine kiht, sertifitseerivad asutused, mis siis kontrollivad enne, kui maksed komisjonile saatakse ja kui äh, asi puudutab kinnitust, siis tulevad mängu audiitorid äh, ning äh, audiitorid peamiselt teevad siis selle töö ära kohapealsed audiitorid ja see on minu arvates väga oluline, et tegutsevad siis kohapealsed audiitorid, kes teevad ära põhitöö ja meie komisjonis, meie tugineme nende tööle ja aeg-ajalt me kontrollime, kas selle tööga on ka kõik korras või ei Äh, siis vaatame iga-aastast tegevusaruannet ja sealt on näha, et me võime kas või üheksakümne protsendi juures nende tööd usaldada. nii et, et äh, meie tegevus riiklike audiitorite tegevusega võrreldes on üsna piiratud, aga äh, me viisime läbi ligemale üheksakümmend auditit aastal kaks tuhat viisteist ning äh, Äh, pöörasime siis tähelepanu just nüüd audit, teiste audiitorite tegevusele, aga auditeerisime ka ennast, nii et, et meil on tõesti vägagi tugev äh, süsteem kontrolliks olemas kõik loomulikult äh, vaatavad erinevaid programme, millega seostuvad probleemid ja meie nimetame neid reservatsioonideks. mina peadirektorina ei saa öelda, et kõik on korras meil on erinevad äh, liiki reservatsioonid, äh, täielikud ja osalised, see on lihtne. Äh, täielik tähendab, et terve programmi osas ja osaline tähendab, et siis võib-olla ainult mõne prioriteedi või meetmete rühma osas ja siis on meil veel nõndanimetatud maine reservatsioonid. Äh, äh, äh, need on reservatsioonid, kus programmiga on probleeme, aga see ei mõjuta Euroopa Liidu eelarvet, sest me ei ole veel raha välja maksnud. miks me ei ole maksnud? lihtsalt sellepärast, et me oleme maksed peatanud või katkestanud. igatahes on meil kuuskümmend seitse reservatsiooni ning mm, te näete ka, kuidas need riigiti jagunevad Äh, te tõenäoliselt tahate teada, et mis võrreldes möödunud aastaga on muutunud ja seda te näete järgmiselt slaidilt. Äh, äh, programmide arvu poole pealt ei ole mitte midagi muutunud, meil on endiselt kolmsada kakskümmend kaks programmi, nii et, et meie töö on tõesti üsna ulatuslik, reservatsioonide arv on vähenenud seitsekümmend seitse, oli meil eelmisel aastal nüüd kuuskümmend seitse. Te näete, et maksete osakaal on suur, kolmkümmend kuus miljardit, eelmine aasta nelikümmend üks miljardit, aga see on ka seotud sellega, et siis me jõudsime perioodi lõppu. selleks, et eelarvet kaitsta, oleme me katkestanud enam-vähem sama palju eh, makseid kui eelmisel aastal, nelisada seitseteist ning eh, kui vaadata neid riike, millega meil seostub kõige rohkem probleeme, eh, siis need on põhiliselt samad, mis eelmisest aastast Hispaania, Ungari, Slovakkia ja ka Tšehhi Vabariik. see summa, need summad, mida me, mille maksmise me katkestame, on üsna suured, äh, ligemale üheksa miljardit, aga heaks uudiseks on see, et see äh, äh, summa, mille maks, väljamaksmine katkestati kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpul, see vähenes üks koma seitse miljardit nii et, et süsteem on paranenud ja meil on üha vähem äh, põhjust sekkuda. ja nüüd kokkuvõte, milline on meie veamäär? meie veamäär on äh, seda nimetatakse siis hinnatavaks riskivahemikuks äh, kolm kuni viis koma kuus protsenti, see on enam-vähem sama, mis meil oli möödunud aastal see on vähenenud oluliselt võrreldes äh, olukorraga kümme aastat tagasi, aga see on siiski üsnagi suur. ning see on kõrgem äh, kui äh, see nõutav kahe protsendi määr, nii et, et meil on endiselt vaja veel palju tööd ära teha, aga me oleme juba jõudnud paremate tulemusteni kui vara, varasemal ajal. heaks uudiseks on ja see oleks siis järgmine arv Äh, jääkrisk äh, isegi pärast möödunud aastat on meil vaja teha äh, korrektsioone. tavaliselt tehakse neid siis perioodi lõpus ja kui vaadata, Eh, perioodi alguses aastal kaks tuhat viisteist ja kui arvestada kõigi nende korrektsioonidega, mida on tulnud teha Euroopa Liidu tasandil, liikmesriikide tasandil, ja siis arvust, arvutada veamäära, eh, seda järele jäänud riski, siis see on ainult üks protsenti, nii et, et ähm, äh, lõppkokkuvõttes on asjad äh, korras, ähm, aga probleemiks on see, et äh, vara, varases faasis ilmneb ikkagi endiselt palju vigu ja me saame neid korrigeerida alles pärast programmi lõpus. ja seda me ju tahamegi teha, me tahame vead parandada. Euroopa Liidu eelarve on kaitstud, aga on äh, Äh, endiselt äh, probleeme äh, poliitika ellurakendamisega ja see korrigeerimisvõime on midagi, mis on kontrollikojale väga oluline, aga teie kolleegid eelarve kontrolli komisjonis tunnevad selle vastu ka väga suurt huvi. Need finantskorrektsioonid, mida meie oleme läbi viinud nii liikmesriikide tasandil kui ka hiljem meie järelevalve rolli tulemusena nende hulk on oluliselt kasvanud. nii et, et see oleks siis äh, lühikene ülevaade sellest, kuhu me oleme jõudnud siis äh, tehingute äh, seaduslikkuse ja korrapärasusega, jah, veamäär on meil endiselt kõrge, aga nagu näete, olukord on kontrolli all. nii palju siis esimesest osast, nüüd teine osa Eh, lihtsalt lühikene taustinfo selle kohta, eh, kuidas on eh, lugu nende eeltingimustega, sest teate, et see on neil selline uus asi ning kõik hiljutised uuringud, mida me oleme läbi viinud, nende uuringute tulemused näitavad, et inimesed, kes nende eksante tingimustega tegelevad, leiavad, et see on vajalik vahend, sellepärast et see parandab programmide kvaliteeti ja äh, kol-, äh, kolmveerandi juhtumite puhul meil ei olnud ka mingeid probleeme. aga oli ka selliseid juhtumeid, millega kaasnesid probleemid, näiteks seitsesada tegevuskava meil oli äh, programmide raames ning äh, siin te natukene näete, kus need probleemid siis ka on Need on need eeltingimused, mis jäid täitmata sellel hetkel, kui programm heaks kiideti ja kus olid olemas tegevuskavad. roheline värv näitab, et need tegevuskavad on juba lõpule viidud ja asi on korras, aga kus äh, see punase osa, seal on veel vaja ühte-teist teha ja tähtajaks on selle aasta lõpp. nii et, et äh, mõnede liikmesriikide jaoks on veel väga palju vaja ära teha me oleme liikmesriigidega väga tihedas kontaktis, volinikud on kirjutanud äh, äh, sellel teemal, et äh, juhtida sellele ka poliitilist tähelepanu, probleemi lahendamine on kõigi huvides, kõigi huvides on see, et selle aasta lõpuks need probleemid on lahendatud, sest me kõik tahame ju ära hoida maksete peatamist järgmisel aastal. niisiis Äh, need on need eeltingimused, äh, mis on programmidele iseloomulikud ja siin on ka graafik äh, nende kohta, mis on üldised ja siin te näete, et meil on tõesti suuri probleeme just avalike hangete osas ja mõned liikmesriigid selles vallas peavad veel palju tööd tegema see oli siis üks uuendus uueks perioodiks ja teine uuendus oli see, et Euroopa poolaasta ja riigipõhised soovitused on oluliseks võrdlusaluseks programmide jaoks. niisiis programmid peavad arvestama riigipõhiste soovitustega ja siin te näete, mis juhtus siis programmeerimisperioodi alguses, kui programme hakati paika panema. igal aastal komisjon ajakohastab seda infot, et kuidas on siis nende riigipõhiste soovituste järgimisega ja siis me vaatame, millised äh, riigipõhised soovitused on programmi jaoks asjakohased ja siis tekib küsimus, et kas on vaja programmi muuta või ei. ma ei tahaks hakata siin laskuma üksikasjadesse, meil oli umbes seitsekümmend äh, riigipõhist soovitust, mis on asjakohased meie programmide jaoks äh, me vaatasime nad kõik läbi ning põhimõtteliselt kõik ne, nad on olemasolevate programmidega kaetud ja see on hea uudis. on kaks mis võiksid olla asjakohased. üks puudutab Austriat, teine Soomet ning need mõlemad on seotud äh, äh, vajadusega, et mõlemad riigid äh, parandaksid jätkusuutlikkust ja kulutõhusust oma tervishoiusektoris. nii et, et jah, struktuurifondide alla see võiks minna aga kuna jutt on Austriast ja Soomest, siis nemad saavad väga Äh, vähe struktuurifondidest niikuinii ja nagu te teate, äh, need vahendid põhiliselt on suunatud neljale priori-, prioriteetsele eesmärgile ja tervishoid enda hulka ei kuulu. nii et tausterlased ja soomlased peavad selle probleemi lahendama omaenda rahaga. Mm, neil ei ole vaja struktuurifonde, nii et, et ei ole vaja siin ka midagi programmides muuta niisiis ähm, ametlikult ähm, ei ole mingit vajadust äh, ümberprogrammeerimiseks, ähm, ei ole mingit vajadust äh, kasutusele äh, võtta neid esimese etapi makromajanduslikke tingimusi. ja nüüd räägiksin nendest teist, teise grupi makromajanduslikest tingimustest nagu te juba olete lugenud äh, või olete kuulnud, siis eile Ecofin äh, otsustas, äh, mida teha Portugali ja Hispaaniaga, et tegelikult mingeid meetmeid ei rakendada ja rakendata ja nagu te teate, makromajanduslik tingimuste teise rühma äh, käivitamiseks oli sellist otsust just vaja, nagu te teate, see asi on väga uus ning järgmiseks sammuks on nüüd, et vastavalt artiklile kakskümmend kolm komisjon teavitab Euroopa Parlamenti koheselt ning samuti edastab infoprogrammide kohta, üksikute programmide kohta, mis võivad Äh, mille vahendite maksmine võidakse peatada. nii et, et see oleks siis äh, selle kohta ja nagu te aru saate, mul slaidi selle kohta ei ole. Äh, nii palju eelnevatest tingimustest ning riigipõhistest soovitustest. ja lõpetuseks tahaksin rääkida sellest, mis saab pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. Te teate ja te olete sellest äh, korduvalt kõnelnud, te teate, et ees seisab mitmeaastase finantsraamistiku vahehindamine äh, ning äh, poliitiline loogika on selline, et see vahehindamine Äh, aitab meil jõuda siis ajajärku pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ja aruteludeni selle üle. meie poole pealt on äh, oluline üks asi, oleme seda ka teile selgitanud, meie tahame, et äh, komisjoni ettepanekud tugineksid ja need ettepanekud peaks tulema järgmisel aastal ja need peaksid tuginema tõenditele ning eh, seetõttu olemegi me käivitanud eh, väga põhjaliku uuringute programmi, mille käigus üritame vaadata, kuidas praegune periood toimib, millised on valikuvõimalused tulevikuks ja nõnda edasi. nii et, et ma arvan, et eh, üsna palju huvitavat infot tuleb ka siis nendest järelhindamistest Te teate, et äh, seda poliitikat on väga palju hinnatud, meil on neliteist äh, järelhindamisliiki ja aga tahtsin äh, teiega jagada kahte väga olulist asja Äh, mida juba praegu võib nende äh, järelmeetmete põhjal öelda. Äh, poliitiliselt võib-olla kõige olulisem on see, et juba juhtimismudelid EKVN-i peadirektoraat koos meie ja teistega on välja töötanud sellise regionaalse mudeli ning kui vaadata kahe tuhande seitsme seitsmeteistkümnenda, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta perioodi mõju, äh, siis kõigepealt võib näha, et ühtekuuluvuspoliitikal on positiivne mõju äh, SKT-sse kõikides Euroopa Liidu regioonides. ja seda ka siis äh, puhast toetavates riikides. aga loomulikult see mõju on suurem Ida-Euroopas ja Lõuna-Euroopas aga äh, positiivne mõju on tõesti täheldatav kõikjal, see on äärmiselt oluline poliitiline sõnum ja ka oluline faktiline info. teiseks, äh, selleks, et te saaksite aimu sellest, mis toimub, äh, ühe la-, iga ühe euro eest, mis kahe tuhande seitsmendast kahe tuhande viieteistkümnenda aastani investeeriti, kui kõik mõjud kokku võtta ja vaadata, Äh, aastat kaks tuhat kakskümmend kolm, sellepärast et mõned tagajärjed äh, saavad teoks ainult aja jooksul ja kui me need kõik kokku võtame, siis, siis selle ühe euroga oleme äh, teeninud täiendavalt kaks eurot seitsekümmend senti. nii et, et me tihtipeale räägime eelarve tõhususest ja ma arvan, et need on selle arutelu kontekstis huvitavad arvud kui vaadata asja üksikasjalikumalt, siis äh, võib näha, et äh, kakssada viiskümmend tuhat väikeettevõtet on saanud toetust, rohkem kui sada kakskümmend tuhat ettevõtet loodi, me oleme oluliselt suurendanud töökohtade loomist äh, VKE-de sektori siseäranis ja mis siin slaidil veel näha on, Äh, on midagi, mis meile kõigil on üsnagi tuttav, paljudes riikides on meie poliitika avaliku sektori investeeringute peamine allikas ja me ei tohi ära unustada seda, et see on suur vastutus äh, ka selle poliitika eest vastutajatele. ma tahtsin teha tõesti lühidalt ja kuna ma olen äh, siin äh, selle komisjoni ees äh, viimast korda, siis tahaksin öelda, et mul oli väga suur au teha koostööd teiega, tegeleda koos teiega regionaalpoliitika kaasajastamisega ning ma arvan, et me oleme ühiselt saavutanud selle, et regionaalpoliitika on ja jääb kõige olulisemaks Euroopa Liidu vahendiks Äh, mis aitab luua majanduskasvu ja töökohti ning edendab solidaarsust. ning ma arvan, et need on need kaks asja, mida äh, Euroopa Liidus hetkel kõige rohkem vajaka on nii et, et minu jaoks oli teiega koostöös suur au, äh, väga suur aitäh selle hea koostöö eest, soovin teile edu regionaalpoliitika valdkonnas, soovin edu regikomisjonile ja soovin edu teile kõigile isiklikult äh, suur aitäh ja võib-olla kohtume äh, kunagi mitte siin, vaid kuskil mujal, aitäh! Thank you very much! tänan! Teid kuulata oli sama huvitav nagu alati meie komisjonis ja oma ametliku lõppsõna ma lükkan natuke edasi, aga praegu annan sõna komisjoni liikmetele, sest mul on päris pikk nimekiri liikmetest, kes soovivad esineda küsimuste või soovitustega. alustame koordinaatoritega, nii on õiglane. härra Van Nistelrooy. aitäh! meil on väga hea meel, et teil õnnestus õigel ajal tulla ja nii suure kiirusega siseneda siia saali, see näitab, et te olete veel väga nooruslik ja tänan teid teie panuse eest. Need äh, ekspost hindamised, tagantjärele hindamised on suurepärased, aga miks komisjon nendest ei teavita? Te räägite panustest, teostatavusest, panusest SKT-sse ja, ja nii edasi ja tõendate seda kõike arvudega. see on nagu, see on nagu, see on nagu matus, sellest ei ole varem midagi kuulda. see, siiani me kuuleme ainult, ainult äh, kriitikat, aga aga miks, miks siis ei, ei võiks komisjonis väikest revolutsiooni korraldada ja hakata sellest laiemalt teavitama? et äh, näidata, et äh, riigi ja peadirektoraat on si-, on siiski elus, et matuseks on veel vara. ma ei ole isegi ühtegi pressiteadet näinud sellel teemal. aitäh, proua Krell, aitäh! proua esimees, ma alustan äh, tänudest. Valter Defaga tunneme üksteist juba palju aastaid esimest korda saime kokku siis, kui sa regionaalpoliitika valdkonnas juba toi-, töötasid ja Monika Mulk-Matas oli volinik. nii et sellest on päris ähm, palju aega möödas, aga kõik see on siiski meeles ning tahaksin tänada sind suurepärase koostöö eest ning ähm, partnerlusvaimus tehtud koostöö eest just. nii ma olen seda alati tajunud ning äh, sinu avatuse eest parlamendile see oli väga oluline ka ka üleminekul äh, Euroopa Parlamendi volituste laiendamise teel, kus siis parlamendil olid alguses väga piiratud volitused majandusküsimustes ja hiljem siis volitused laienesid läbirääkimistel komisjoni ja nõukoguga, kuni siis parlamendist sai täieõiguslik kaasseadusandja maha on käidud, maha on käidud päris pikk tee ning sina oled sellel teel parlamendiga kaasas käinud. suur tänu selle eest ning soovin, äh, soovin edu siis ähm, nüüd äh, pensionipõlveks või nagu meil praegu öeldakse, juba niisuguseks rahutu tegevuse põlveks, et sa lõpuks saad hakata kõike tegema, mida sa tahad, ma ei kujuta kuidagi ette, et sa, sa näiteks hakkad kuskil Berliini serval elama ja kalal käima. aga ma loodan väga, et me veel kohtume meie teemadega seoses. igatahes on mul ka küsimus ja võib-olla sulle see küsimus väga meeltmööda ei olegi. ma, sa märkisid oma ettekande lõpus, et ECOFIN on kirjutamas kirju Portugalile ja Hispaaniale. no poliitiliselt ei ole vaja ilmselt korrata seda, et Euroopa Parlament on alati kahelnud ja enamuse häältega kahelnud selles, kas on mõistlik makromajanduslikke tingimusi seada. ausalt öeldes raportöörid härra Lamberts ja mina olime veendunud, et et äh, nii palju on puistatud mehhanismi liiva, et mehhanism ei saagi enam töötada ning ning alles siis kaks aastat hiljem nüüd äh, tõmbab Ökofin välja selle makromajanduslike tingimuste kaardi. mul ei ole sellega seoses selge, miks hetkel, kui me peaksime rõõmustama selle üle, et Hispaania ja Portugal on finants- ja majanduskriisist väljumas pärast selle kärpepoliitika rakendamist, mida me näinud oleme viimastel aastatel, ning äh, olukorras, kus äh, asi ei ole Hispaanias ja Portugalis veel päris mäele jõudnud, nüüd tõmbab ju Ökofin selle makromajanduslike tingimuste kaardi välja ja lööb lauale. ning äh, hakkab rääkima ka maksete peatamisest. ma olen kuulnud ja noh, võib-olla ma ei tea piisavalt seda tausta, aga Hispaanial olevat nüüd kakskümmend päeva aega omapoolne seisukoht avaldada. tegelikult peaks olema märksa pikem aeg ja parlamenti tuleks ka paralleelselt teavitada. sest eh, meie ju praegu oleme nädal aega enne suvevaheaja algust ajahetkes ning kuidas see mis mõtet on siis meid septembri alguses võib-olla teavitada sellest, mis on vahepeal toimunud, kui Portugal ja Hispaania on juba mingeid otsuseid teinud, mida me parlamendina ei ole saanud kommenteerida omalt poolt. nii et mina näeksin vajadust äh, siin selgituse järele, kui vähegi võimalik. et, et me saaksime juba hakata mõtlema sellele, kuidas neid, nende küsimustega edasi minna septembris. ning võib-olla ka väike selgitus äh, selles osas, kuidas Ecofin siis selle otsuseni jõudis, et nüüd hakata makromajanduslikke tingimusi taga ajama aitäh, proua Tomašitš. mikrofon, palun. I guess I don't, I can't yell that, that loud jah, ma ei jõua ikkagi ilma mikrofonita karjuda. ECR on seisukohal, et eh, meil on rida väljakutseid paljudes riikides, iseäranis eh, seoses partnerite mobiliseerimisega. Eh, meil kipub olema liiga palju avalikke asutusi ning teatud partnerite kategooriad on vähem kaasatud teatud programmide liikides. üks näide oleks eh, see, et väga vähe on ETC programmides kodanikuühiskonna organisatsioone. kas teil on mõtteid, kuidas eh, nendest probleemidest üle saada? aitäh, härra Van Milderburg. aitäh kõigepealt tahaksin tänada, et te siia tulla saite ning tahaksin tänada teid samuti ALDE fraktsiooni nimel viimastel aastatel tehtud töö eest peadirektorina komisjonis. ma usun, et te olete ära teeninud äh, austuse, tõelise siis CIA, mitte LK mõttes agendina, vaid, äh, vaid tõesti suurepärase siseaudiitorina, äh, kutselise siseaudiitorina, nii võiks inglise keeles neid tähti CIA tõlgendada. ma vaatasin tegeva, tegevusaruannet, mis meile saadeti ning auditi seisukohtade pinnalt ütlesite et, et üle viiekümne protsendi vigadest või probleemidest tekib äh, riigihanke menetluses ja minu küsimus oleks, miks see nii on, missugused on lahendused ning kuidas neid arvestatakse Euroopa Liidu riigihangete direktiivi muutmisel. teine küsimus. kahekümne esimesel juunil avaldati Euroopa Komisjoni dokument, mis puudutab maksete peatamist, millest te rääkisite seoses Kreekaga. et tundub, et või paistab, et seal on tegemist mingi kartelliga, mis puudutab kõiki ehitusettevõtjaid, muuhulgas välismaiseid ehitusettevõtjaid ning ning ka Euroopa Liidu rahasid on sellele kartellile läinud ja tahtsingi küsida, missugune on olukord praegu kas olete suhelnud Kreeka ametivõimudega ning äh, see kujutab meile iseäranis suurt huvi, sellepärast et me kavatseme Kreekasse reisida septembris. ning hea oleks, kui saaksime natuke taustainfot selle kohta, sellepärast et et Kreekas on see ju väga tuntava mõjuga, kui Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Ühtekuuluvusfondist enam Kreekale makseid ei tehta, kui maksed peatatakse. ja tänan, tänan teid ja soovin edu Äh, perioodiks, mis järgneb esimesele septembrile, kui te erru lähete. aitäh, proua Vana! aitäh! räägin nüüd saksa keeles. tahaksin Roheliste oma fraktsiooni nimel samuti tänada peadirektorit äh, viimaste aastate töö eest ning soovida talle edasiseks palju edu. tahaksin rõhutada, et ühtekuuluvuspoliitika on üks olulisemaid äh, investeerimisvahendeid Euroopa Liidult ning oluline ei ole ta mitte ainult majanduslikus plaanis, vaid ka just sotsiaalses ja territoriaalse ühtekuuluvuse ning solidaarsuse plaanis ja solidaarsus on sõna, mille, mida te mainisite ning see on väga oluline ka tulevastes aruteludes. aitäh, et te täna meie komisjoni tulite, aitäh, et ettekandega esinesite, mul on kolm lühikest küsimust, üks puudutab ekspost hinnang, hindamist kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist perioodi osas, seoses selle, sellega nägime aruandest, et siin tungivad esile kaks põhilist tõdemust. esiteks sotsiaalse infrastruktuuri olulisus ja, ja loomemajanduse olulisus kasvumootorina ning äh, meile pakuks huvi, äh, kui te saaksite natuke mõtet, mõtteid edasi arendada sellel teemal. sest selgelt sellest aruandest tuli välja, et kohalik areng tugevdab sotsiaalset taristut ja on oluline tulevase arengu tagamiseks. teine märkus puudutab asja, mis rohelistele on väga oluline. Te rääkisite, et ühtekuuluvuspoliitika panus majanduskasvu, mida mõõdetakse SKT-s, on siis niisugune ja naasugune ning rohelised on seisukohal, et et mõõtekriteeriumid või mõõdikud peaksid laienema siin, et me ei tohiks arvestada ainult SKT-d, vaid ka muid äh, Äh, aspekte ning me teame, et komisjon töötab selle teemaga juba tükk aega ning tahaksin küsida, kas saaksite meile rääkida, mis seisu need arvestused, aru, arutelud on jõudnud. et äh, seda mõõtebaasi laiendada, arvestada tööturgu, sotsiaalseid kriteeriume ja muid kriteeriume, et kas teil on mingeid töörühmi, mis on sellega tegelenud ning kolmas küsimus, mm, kuna saan ühineda kolleeg Kreeliga, siis äh, mis puudutab kriitikat hiljutise makromajanduslike tingimuste teemaga seoses, mis, millega meie nõus ei ole, et siis ma ei pea pikalt sellel peatuma, minu hinnangul on see, töötab see meie eesmärkidele vastu ning äh, iseäranis olukorras, kus Euroopa Liidu suhtes valitseb äh, suur skeptika ning toimunud on Brexit, nii et sisuliselt siin on tegemist topeltkaristamisega mitte null koma kaks protsenti SKT-st, vaid võimalikult ka veel täiendavad äh, vahendite mahatõmbamised tõukefondidest ning minu küsimus siin on seotud sellega, et komisjon on teatanud, et meetmed, mis siin võtta tuleb, ei tohiks hakata koormama riigi mõjutama riigi majanduskasvu ja minu küsimus on, kuidas te kavatsete seda tagada? aitäh. Demato, the floor is yours. Grazie, president. kolleeg Demato. see, grazie, direktor generale per essere qui. aitäh. suur tänu peadirektorile, et olete täna siia tulnud ja ma tahaksin rohkem kuulda üksik asjade kohta, mida Regio peadirektorat on teinud äh, kaks tuhat viisteist. nüüd äh, varasemalt äh, oli teatud probleeme, mis puudutas vahemaksete tegemise peatamist ning ettepanekuid aastaks kaks tuhat viisteist kakskümmend viis osaliste reservi, mis olid seotud operatiivsete küsimustega ja Itaalia on välja toodud kolme projekti puhul, mis puudutab konkurentsivõimet te, teadust ja kultuuri ning on ka kaks osalist reservatsiooni. üks puudutab Sitsiiliat ja pärineb eelmisest aastat, sest eh, ei viidud sisse soovitud parandusi. eriti, mis puudutab aastaid kaks tuhat kuni kaks tuhat, eh, kaks tuhat kuus, aga kuulamised toimusid kaks tuhat kuusteist ja mm, viidi sisse eh, märkimisväärsed parandused, samal ajal läks kaduma maksumaksja raha selle tulemusena, et kas te võiksite seda selgitada? millised on võimalused eh, nende Itaalia programmide jaoks aastaks kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat kolmteist, ka see kahe tuhande kuuendast aastast pärinev projekt ja mille eest Itaalia vastutab? seitse nime ja sõnasoovijat on veel, nüüd saab eh, härra De Fato esimesele vooru küsimustele vastata ja siis jätkame suur tänu teile ja nagu ma ütlesin, ka mul oli suur rõõm teiega koostööd teha. loomulikult teavituse osas on äh, härra Van Nistelrooil õigus. me peame seda tugevdama, mina tahtsin teile natukene lihtsalt anda eelaimu selle kohta, mis tulemas on. Need on esimesed aspektid, mida me nendes dokumentides näeme, mida me saame. meil on juba olnud konverents, kommunikatsiooniüritus sel teemal ja me oleme plaaninud äh, korraldada palju teavituskampaaniaid, sest ma nõustun, et ei piisa sellest, et me häid asju korda saadame, me peame sellest ka rääkima. ja loomulikult komisjonil on siin tähtis roll, aga mul on palve ka teile kasutage neid materjale, mida me pakume oma valimisringkondades, oma kohtumistel, sellepärast et äh, tegemist on meie ühise ülesandega. ma alati viitan kahele aspektile, mis näitab, et kommunikatsioonil on mõju. halbu uudiseid on halb uudis on see, et ainult kolmkümmend protsenti eurooplastest teavad, et on üldse tõukefondid olemas, aga need, kes teavad nendest, nendest seitsekümmend protsenti leiavad, et need projektid on head. seega, kui rohkem inimesi saab teadlikumaks sellest, mida me teeme, siis saavutame ka kodanikelt positiivset tagasisidet ja mõju. seega ma arvan, et see kommunikatsiooni olukord on väga julgustav, aga ma nõustun, rohkemat on vaja makromajanduslik tingimuslikkus ma ei hakka siin loomulikult pidama poliitilist arutelu, need on juba toimunud ja need kestavad ka tulevikus. aga meie määrus on selline, nagu ta on. ja tegemist on määrusega, mis on parlamendi poolt heaks kiidetud ja selle on heaks kiitnud ka nõukogu ja kaks tugevust on järgmised. mis puudutab äh, menetlusi ja meie, seost meiega. mina räägin ainult sellest seosest meiega. ja seos meiega on järgmine, nimelt artikkel kakskümmend kolm, kaks, millisel puhul makromajanduslik tingimuslikult käivitatakse ja see oli eilne nõukogu otsus pärast komisjoni teatist. me peame nüüd vaatama, et me lähtume täpselt sellest, mis määruses kirjas on ja esimese sammuna saadab komisjon Euroopa Parlamendile ametliku kirja, kus teid sellest teavitatakse ja kus on välja toodud ka programmide üksikasjad, mida võidakse peatada. nüüd, mis puudutab partnerlust, siis nagu te teate, siis jutt on ju sellest, kuidas kaasata kodanikuühiskonda meie programmide väljatöötamisse. see on oluline teema teie koja jaoks ja ka komisjoni jaoks ja aastate jooksul me oleme päris palju edu saavutanud. kui teil on konkreetseid näiteid millegi kohta, mis tõesti ei toimi, andke meile teada, siis me saame selle teema tõstatada ka riigivõimudega, keda see puudutab mis puudutab äh, avaliku sektori hangete vigasid, see on tõesti suureks probleemide allikaks, ma nõustun. ja me oleme juba loonud äh, avaliku sektori hangete tegevuskava, mis puudutab paremat teavitust, äh, nõustamist haldusasutustele, ehk siis meil on selline käsiraamat äh, justkui ohmudele, et millele tuleks tähelepanu pöörata hangete puhul. ja siin on ka ennetavad meetmed, näiteks haldussuutlikkuse tugevdamine, näiteks ekspertide vahetus, kolleegide vahetus, kui soovitakse õppida teiste riikide heast kogemusest, siis saab seda teha kolleegide vahetuse kaudu ja üks projekt, mida ma tahtsin siin välja tuua, on ühisprojekt äh, Transparency Internationaliga. meil on selline projekt, kus on kaasatud kodanikuühiskond, kes siis jälgib hankeprotsesse konkreetsetes piirkondades meil on erinevaid pilootprojekte mitmes liikmesriigis ja seal me teeme koostööd äh, vabaühenduste ja Transparency Internationaliga ning riigiasutustega selleks, et meil oleks see hange selgem ja reeglitepärasem. kui te tahate selle kohta rohkem infot saada, siis võin selle edastada nii kahepoolselt või siis komisjonile tervikuna. nüüd äh, Kreeka küsimus, seda kajastati ka meedias. ma allkirjastasin kirja eelmisel reedel ja see on ennetav meede, sellepärast et äh, kui komisjon maksab midagi, siis me peame olema kindlad, et me ei maksa ebaseaduslike kulutuste eest. seega me oleme palunud, et Kreeka ametivõimud meid teavitaks, mida see tähendab ja mida see mõjutab. ja kui me vastuse saame, siis vaatame, kas see peatamine jätkub või kas me katkestamine jätkub või kas see üldse peatub. seega praegusel hetkel seotud maksed on kuskil viisteist miljonit, nad ei ole meeletult suured. aga siin palun ärge tsiteerige mind nende summade osas. jah, kreat-, loomemajandus on midagi olulist ning kuna ma ise olen pärit eh, ühest linnast, mis oli tööstuslinn ja projektiga ma ise seotud ei ole, nii et tänu regionaalfondile eh, on, on seal loodud eh, niisugune akadeemia ning see vana tööstuslinn Mannheim on, on tänaseks, seal, seal on tänaseks klaster, kus on sisuliselt terve linnaosa innovatiivmajandusega tegelejaid. mis, nii et väga positiivselt on see mõjunud ka sotsiaalses plaanis linnas, see on kindlasti valdkond, mis tuleviku seisukohast on väga oluline. ning kui me räägime innovatsioonist, siis peaksime alati silmas pidama ka sotsiaalset innovatsiooni. ja nüüd äh, näen, et te, te kõik haarate kõrvaklappide järgi ja jätkan seetõttu inglise keeles. Te rääkisite, et kohalik areng on väga oluline ning me, me ei saa siin kuidagi nõus olla, sest äh, tark spetsialiseerumisstrateegia on andnud meile võimaluse rõhutada kohapõhist lähenemist, me ei peaks äh, rääkima nendest asjadest üldiselt riiklikul tasandil samas kui innovatsioon toimib ikkagi konkreetsetel kohtadel. SKT ja, ja, ja teiste mõõdikute arvestamine, me töötame praegu sotsiaalse progressi indeksiga ning ma ise ei usu, et me peaksime Äh, rahade jaotamisel lähtuma taolistest indeksitest sellepärast või mõõdikutest, sellepärast et äh, nende saamise metoodika on keeruline, meil ei ole andmed ühtlustatud ja nii edasi ja nii edasi. aga nad on väga kasulikud inimestele, kes elavad nendes regioonides, mis raha saavad, kuid te vaatate näiteks oma regiooni, siis kus, siis näete, kuidas on teil avalikud teenused korraldatud võrd-, võrreldes teistega, kuidas on äh, haldus korraldatud paremini kui teistel, halvemini kui teistel ning eh, niisugused, eh, niisugused detailsemad mõõdikud võivad mängida väga olulist rolli. SKT on väga üldine mõõde, mõõdik siin ning eh, töö nende mõõdikutega on meile oluline, sest see aitab ka probleemide analüüsiga edasi regionaaltasandil ning äh, nendest lähtuvalt saab, lähtuvalt saab kujundada tõhusaid programme. Itaalia kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist, see oli viimane küsimus nüüd. kui te vaatate minu slaide, siis oli hea uudis, et Itaalia oli kaks tuhat neliteist veel probleemne riik ja kaks tuhat viisteist ei ole ta enam probleemne, nii et olukord on paranenud. aga te tõenäoliselt mõistate, et äh, mina, kuna ma olen üsna eakas ja ja mälu ei ole mul ka enam päris see, mis varem siis ei saa ma teile hakata tsiteerima konkreetseid Sitsiilia juhtumite numbreid, et kui te soovite mingeid konkreetseid numbreid või üksikasju, siis me oleme valmis need teile esitama loomulikult kirjalikult. usun, et võtsin kõik küsimused läbi. jah, need küsimused, mis siiani esitatud on tõesti, aga praegu tulevad järgmised küsimused, proua Kristel. presidenta y muchísimas gracias al señor Defa por eh... aitäh ning äh, tänan härra Defaad tema selgituste eest. Äh, ma vabandan, ent pean kordama küsimust makromajanduslike tingimuste kohta. Te rääkisite olukorrast Itaalias varasemal programmeerimisperioodil ning me teame, et Hispaania oli üks riikidest, mis äh, põrkus teatud probleemidega kaks tuhat viisteist aastal me oleme saanud ajakirjandusest, oleme näinud ajakirjanduses infot, et kakskümmend kaks kahekümne kolmest rakenduskavast kujutavad, see kujutab ennast märkimisväärset osa Euroopas käimasolevatest programmidest, kavadest ning ma tahtsin küsida, kas te eh, ootate, et need probleemid lahenevad need Hispaania probleemid. makromajanduslikud tingimused nüüd. ma mõistan, et äh, siin ei saa määrusest võimaldada erandeid, sest määrus on selgelt kirjas, kuidas menetlus peab kulgema. kui Hispaania praegune valitsus tuleb välja mingi reformikavaga, kas siis nõukogu ja komisjon saaksid otsustada tõukefondide makromajanduslikku tingimuslikkust mitte rakendada või on siin tegemist juba tehtud otsusega ja menetlust ei saa enam tagasi pöörata, sõltuvalt sellest, mis see karistus tuleb, see tuleb veel otsustada ja sellest sõltumatult tekib veel küsimus, kas tõukefondide vahendid ka peatatakse või mitte. kas te saaksite selgitada meile seda, sellepärast et Hispaanias valmistab see asi tõsist muret. Hispaania on teinud tõsiseid jõupingutusi, mis on märkimisväärselt puudutanud inimeste elu ja nüüd ometi on tekkinud olukord, kus väga paljud inimesed peavad muretsema ning see ei toeta kuidagi Euroopa projekti Hispaanias või seda, kuidas inimesed seda tajuvad. tahaksin tänada härra Defad selle eest, kuidas te meie komisjoni ja saadikutega koostööd olete teinud ja soovime teile loomulikult kõike head tulevikuks Äh, mul on äh, kolm lühikest märkust, kui võimalik. härra Defa, minu kolleegid siin komisjonis juba äh, narritavad mind selle pärast, et Wales saab struktuurifondidest väga palju toetust, aga kahjuks hääletas selle poolt, et Euroopa Liidust lahkuda ja üheks põhjuseks on loomulikult see, et me uskusime kampaania käigus seda, et Ühendkuningriigi valitsus asendab ise struktuurifondid, me teame, et seda ei juhtu aga need struktuurifondidest rahastatud projektid, neid ei ole väga hästi reklaamitud ei kohalikul tasandil ega ka Euroopa Liit pole seda teinud. nii et, et ma arvan, et kui me tahame struktuurifonde kaitsta ka pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, peame leidma paremad viisid koostööks kohalike omavalitsustega selleks, et reklaamida struktuurifondist rahastatavaid projekte. ma loodan, et eh, sellele küsimusele pööratakse tähelepanu. teiseks tahaksin kõnelda eelarvest ja iseäraniseerimise aasta eelarvest me teame, et komisjoni eelarve eelnõu näeb ette kahekümne kolme koma viie protsendist kärbet rubriigis üks B, mis, see on siis järgmisel aastal. ma pole päris kindel, äh, milline oli teiepoolne panus sellesse eelarve eelnõusse, aga äh, ma arvan, et te olete juba hakanud tegutsema selle kärpe tagajärgede osas ja äh, võib-olla te võiksite ka meile öelda, millised on need tagajärjed, sest see kärbe on üsna suur Äh, sest et äh, komi-, äh, komisjoni poliitika ja paljud programmid just jõuavad nii-öelda arengufaasi järgmisel aastal ja siis e eelarve kontrolli komisjoni liikmena Äh, ma pean ütlema, et äh, Euro, Euroopa Liidu kriitikud äh, ajavad alati segamini veamäärad ja, ja eksimused, pettuse, pettus on midagi täiesti teistsugust kui viga, nii et, et me peame siin väga selget vahet tegema aga me tõesti teeme kõik, mis meie võim-, võimuses, et probleemi lahendada ja minu arvates kõige olulisemaks on lihtsustamine, me räägime sellest kogu aeg, aga Ehm, me tõesti peaksime olukorda lihtsustama, sellest saaksid kasu kohalikud omavalitsused, taotluse esitajad ja ka eh, vigade määr vähendab. me teame, et komisjon on loonud eh, lihtsustamisega tegeleva kõrgetasemelise töörühma ja äh, tahaksin teada, mida nad kavatsevad soovitada, kas teil on mingeid mõtteid või mingeid praktilisi ettepanekuid äh,? Äh, milliseid soovitusi see kõrgetasemeline töörühm võiks teha, et asjad oleksid lihtsam, härra Postinaru, palun, järgmisena on teil sõna. aitäh! pidades silmas ajasurvet, kaks lühikest küsimust. Äh, kuidas on haldusasutuste akrediteerimisega lugu, minu riik kavatseb seda teha alles oktoobris, alles oktoobris kavatsetakse dokumendid komisjonile saata ja kui kaua see akrediteerimisprotsess kestab, kui need dokumendid on saadetud, aitäh aitäh, need olid tõesti lühikesed küsimused, härra Hulan, palun, nüüd on teil võimalus küsimusi esitada. aitäh, aitäh, lugupeetud esinaine ja aitäh, härra Tefale, teie ettekande eest. ma tahaksin äh, rääkida Brexitist ja selle tagajärgedest ühtekuuluvuspoliitikale. me teame, et Äh, Suurbritannia regioonid saavad äh, Euroopa Liidu äh, fondidest kasu referendumi tulemuste aval-, me teame, et kõige rohkem kasu saavad regioonid tunnevad nüüd olukorra pärast muret ja ja teine asi on see, kuidas on lugu üldse ühtekuuluvuspoliitikaga Euroopa poliitikas, Euroopa Liidus, kuidas Brexit seda mõjutab. Äh, me peame arvestama äh, Brexiti mõju eelarvele ja regioonide klassifitseerimisele. Äh, näiteks nüüd võivad mõned regioonid saada arenenud regioonideks, mõned üleminekuregioonideks, kõik need küsimused tõstatuvad ja ma äh, äh, Äh, olen küll lugenud, et senikaua, kui artiklit viiskümmend ei ole käivitatud, lähevad asjad edasi nii nagu siiamaani, nii ühtekuuluvuspoliitikaga kui ka äh, Suurbritannia regioonidega, see kõik on väga tore, aga äh, siiski äh, me teame ju, et asjad äh, nii ei jää, nad edenevad ja ma tahaksin teada, kas te olete hakanud mõtlema selle peale, olete olukorda analüüsinud, nii et, et tahaksin teie poolt ühte-teist sellest asjast kuulda, selle, seda enam, et teil on praegu suurem sõnavabadus, kuna te peatselt lahkute, nii et, et kui teil on mingeid mõtteid, siis kuulaksin neid huviga, aitäh. aitäh aitäh, kõneleja ütleb, et jätkab portugali keeles. suur aitäh, härra peadirektor, et te täna siia tulite. mul oli väga hea meel näha, et Portugal ei olnud probleemsete riikide nimekirjas nagu te juba aru saate, olen mina pärit Portugalist, olen pärit ühest äärepoolsemast piirkonnast Madeiralt ja te ilmselt juba mõistate, mida ma kavatsen öelda ühtekuuluvuspoliitika on äh, kaasa toonud makromajanduslike tingimuste kohaldamise minu piirkonnas ja see mõjutab seda piirkonda väga tugevalt Äh, varasemal ajal on komisjon sellega tegelenud ja nüüd äh, võib, äh, võidakse Portugali ja Hispaaniat karistada selle eest, et nad eelarve puudujäägi vallas seatud nõudmistest ei ole suutnud kinni pidada. Portugalile sunniti ka troika kava peale, nii et, et me peame tõesti asja vaatama väga ettevaatlikult kuidas saab paluda riigilt, mis just säästumeetmeid selja taha on jätmas, veel äh, rohkemat nõuda, jutt käib siin juba inimeste eludest. Te kuulsite, äh, mida ütles minu kolleeg, küsimus äh, karistustest, kas äh, Eh, komisjon ja Ecofin hakkavad seda küsimust üksteisele lükkama, miks te ei kuula seda, mida OSCD ütles, kes oli Hispaania ja Portugali karistuse vastu? Eh, sanktsioonidega ähvardamine eh, ühtekuuluvuspoliitika läbi pigem ei aita meid. Nende sanktsioonide mõju äärepoolsematele piirkondadele, Asooridele, Madeirale äh, ja Kanaari saartele on äh, äh, tõesti väga suur. mitu korda, kui palju kordi ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid suutnud eelarve vallas teatud eesmärke täida ligemale sada kolmkümmend korda ja miks me nüüd hakkame siis karistama meid Euroopa Liidu toetuste äravõtmisega Äh, miks Prantsusmaale näiteks äh, tema patud andeks andi, et minul ei ole mitte midagi Prantsusmaa vastu, jalgpalli meistrivõistlused olid Prantsusmaal. aga ähm, see, kuidas äh, seda asja praegu menetletakse, on täiesti häbiväärne me näeme praegu, et Euroopa kodanikud kaotavad soovi olla Euroopas, aitäh. aitäh, järgmine kõneleja aitäh, lugupeetud esinaine, aitäh selle ettekande eest. minul on üks märkus, mis puudutab ühtekuuluvuspoliitikat ja seda, et see poliitika on Ida-Euroopa riikides vägagi nähtav. meie oleme ühtekuuluvuspoliitikast kasusaajad, väga paljud investeeringud äh, on tehtud just nimelt ühtekuuluvuspoliitika rahadega, aga mina tahaksin äh, peatuda millelgi, mida vähem mainitakse. üheksakümmend viis protsenti nendest investeeringutest äh, tehakse Lääne-Euroopast tulevate ettevõtete poolt, vähemalt Rumeenias ehitusmaterjalid Rumeenias, äh, sealhulgas ka bituumen tuuakse sisse ma arvan, et sellel on kasulik äh, mõju ka puhastoetajatest riikidele, äh, sellepärast et nemad tegelevad ehitusega idapoolsetes liikmesriikides ja kasu saavad sellest ka idapoolsed liikmesriigid, sest äh, meil tekivad töökohad, infrastruktuur areneb, me peaksime kõiki neid asju teadma, kui hakkame rääkima sellest, et raha lihtsalt suunatakse Ida-Euroopasse. nüüd teavitustegevus, mulle valmistab muret see, kuidas Eh, komisjon teavitustegevusega tegeleb eh, ühtekuuluvuspoliitika vallas. kui ma ei eksi, siis härra Lambers ütles, et eh, Suurbritannias nendes piirkondades, kuhu läks kõige rohkem raha, seal hääletati Brexiti poolt nii et, et inimesed ei olnud teadlikud Euroopa Liidu liikmelisuse hüvedest ja veel teavitamistegevusest ma saan aru, et teil on plaanis äh, seda teavitustegevust äh, la laiendada. Äh, võib-olla oleks vaja kaasata ka kodanikud suuremal määral sellesse otsuse langetamisprotsessi kohalikul tasandil Äh, see oleks äh, äh, osa sellisest eelarve kujundamisest, milles kodanikud saavad kaasa lüüa, kohalikud omavalitsused tutvustavad projekte, mida oleks vaja ellu viia ja siis kohalikud inimesed otsustavad, millised on kõige olulisemad. sellisel viisil saaksime kaasata kodanikud ning samas oleks kodanikud ka otsuse langetamise protsessis kaasosalised. aitäh, härra Nilsson, palun aitäh. ma teen lühidalt. viimased kakskümmend aastat on Rootsis usaldus Euroopa Liidu vastu aeglaselt kasvanud ja ma ei tea, mis saab pärast Brexitit, kolm seitsekümmend kolm protsenti äh, rootslastest usaldab Euroopa Liitu äh, ning üks põhjuseks, mitte ainukene põhjus, aga siiski üks oluline põhjus selleks on ühtekuuluvuspoliitika. Äh, see regioon Rootsis, mida mina kõige paremini tunnen, selles regioonis Äh, viiakse äh, ühtekuuluvuspoliitikat ellu just nimelt äh, koos kohalike omavalitsustega. me teame, et me, kõik teavad, et me investeerime seal kohalikku arengusse ja kõik teavad, et suurem osa sellest tööst ilma Euroopa Liidu rahata üleüldse võimalik ei oleks. ja selles mõttes võib Rootsit natukene rohkem isegi Šotimaaga võrrelda ning ühtekuuluvuspoliitika integreerib äh, ka inimesi kohalikul ja regionaalsel tasandil. kui mina äh, linnapeana oma kodanikena kõnelen ja ütlen, et seda me saame teha täna Euroopa Liidu toetusele, äh, me ise investeerime ise ka raha loomulikult, aga me saame raha ka Euroopa Liidule. kui ma seda ütlen, siis saavad kodanikud sellest ka aru ja minu küsimus on järgmine Äh, selline kavatsus, et me peaksime tegema koostööd kohalikul ja regionaalsel tasandil, jah, see on väga äh, oluline aga äh, saagem aga aru sellest, et komisjon keskendub praegu Junckeri kavale ja teistele asjale. kas komisjoni ülejäänud osad ka aru saavad, kuivõrd oluline on kohaliku ja regionaalse tasandi kaasamine regionaaltasa, äh, ühtekuuluvuspoliitikas? kas teie ametiaeg hakkab lõppema, te võite nüüd avameelselt sellest rääkida, aitäh aitäh, äh, suur aitäh. Äh, ka mina tahaksin teid tänada senise koostöö eest ja kõike head teile tulevikuks. Äh, ma, ma loodan, et saame vahepeal Berliinis koos ka õlut juua ja ka tulevikust äh, kõnelda. Äh, aitäh selle ettekande eest. Äh, mina olen kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve raportööriks eelarvekomisjoni, eelarve kontrolli komisjonis ja me räägime sellest, et ühe, jah, meil on see vigade teemaline klassikaline arutelu, aga teisalt räägime ka üha rohkem äh, Äh, sellest äh, saavut-, nendest tulemustest, mida nende vahenditega saavutatakse, räägime siis tulemustepõhisest eelarvestamisest. ja äh, sellest oleks kindlasti väga palju abi olukorra hindamisel ja tulevikuprognooside tegemisel ühtekuuluvuspoliitika vallas, kui me pane, tõstaksime esile seda, mida me juba oleme teinud Äh, ja veel üks asi, mida paljud kolleegid on ka maininud, et kuidas siis asjad edasi lähevad äh, äh, kuidas struktuuripoliitikat, ühtekuuluvuspoliitikat edasi arendada, kas tulevad mingid uued vormid ja meil on nüüd ka EFSI, Euroopa strateegiliste investeeringute fond ning kui ma teada ütlen, siis Äh, kui ma kuulan äh, volinikke, äh, asepresidente, kes sellega tegelevad, mida siis nende vahenditega saavutatakse, neid vahendeid on Euroopa Liidu eelarvest ja investeerimispangast siiani tulnud suhteliselt vähe. kas nendega on võimalik üleüldse suuri investeeringuid ligi meelitada ja siis veel see küsimus, et mis tulevikus Äh, millised on tulevikus need vahendid selleks, et äh, vajalikke investeeringuid leida ja rak-, äh, kasutusele võtta. ühtekuuluvusfond ja struktuurifondid tihtipeale aitavad lihtsalt probleeme lahendada, neid tuleb tihtipeale, neid tuleb kaasraha, kaasrahastada, reeglid on väga keerulised ning Äh, kas äh, võetakse kasutusele äh, mingi teine rahastamisvahend, millest kakskümmend kuus liikmesriiki on kõnelnud, niisiis kas see võiks olla mingi tuleviku rahastamine vahend senikaua, kui eelarve olukord ei parane, on meil väga palju selliseid probleeme, mida meil tuleb lahendada meil on igasugused täiendavad fondid, usaldusfondid loodud, äh, uued rahastamisvahendid ning äh, kui eks EFSI, mis on esialgu planeeritud kestma kuni aastani kaks tuhat seitseteist, äh, kas siin, kui midagi juurde tuleb, siis on sinna vaja eelarvest täiendavaid vahendeid, aga eelarve on juba Äh, äh, praegu juba niivõrd suure surve all, et äh, küsimus on, et kust see raha siis tuleb, mina ei usu, nagu kolleegid ITRES või Transpordikomisjonis, et nemad on veel kord valmis Euroopa ühendamise rahastust või Horisont kaks tuhat kakskümmend seda raha eraldama, ülempiirid äh, Äh, on seoses äh, rändeprobleemi ja pagulaskriisiga juba äh, saavutatud, varud on ära kasutatud ja kui ma vaatan eelarvet kahe tuhande seitsmeteistkümnendaks aastaks, siis torkab see silma, nii et, et kuidas seda asja praegu komisjonis nähakse, milliseid vahendeid plaanitakse tulevikuks struktuuripoliitikaks, ühtekuuluvuspoliitikast, mis meie komisjoni jaoks loomulikult on äärmiselt oluline, või minnakse rohkem äh, sellise segatüüpi rahastamisvahendite juurde, et äh, osa tuleb Euroopa Liidu eelarvest ja osa erainvesteeringutest äh, kas selline mudel võib osutuda samuti edukaks, sest me peame ju seda ka tõestama, praegu seisab see edu ainult paberil kirjas, aitäh. aitäh armu teile ei anta, nagu näete, me ootame, et te olete väga ausad, et te kasutate võimalust ja vastate kõigile küsimustele, nii et palun yeah,. Right? So, um, okay, we... aitäh, annan endast parima. kaks küsimust puudutas Hispaaniat, üks oli seotud nende reservatsioonid aastateks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist. peamine probleem Hispaania puhul on selles, et äh, seal on regionaalne tasand, riiklik tasand ja see on esindatud peaaegu kõikide projektide puhul ja kui meil on probleem, siis äh, mõju suureneb igal pool, seetõttu ka need kõrged arvud, aga need on ainult osalised reservatsioonid, ehk siis see puudutab projekti teatud aspekte, mitte kogu projekti või programmi, mida see mõjutab. hea uudis on see, et uueks programmiperioodiks on asjad nüüd selgeks saanud ja nüüd meil on palju parem ülesehitus ja see ülekantud mõju, kus üks projekti osa mõjutab teisi, seda ei peaks tulevikus enam esile kerkima. nüüd äh, küsiti ka Portugali kohta, mis puudutas makromajanduslikke tingimusi. esiteks, me ei räägi mitte maksete peatamisest, see ei ole küsimus küsimus on kohustustest, mida see osaliselt mõjutab. nimelt aastat kaks tuhat seitseteist. nagu te teate, oli see teema aastatel kaks tuhat neliteist, viisteist ja kuusteist õhus ja need neid kohustusi ei ole täiel määral ära ka-, kasutatud. seega kõigepealt äh, vaatame neid aastaid, kaks tuhat neliteist kuni kuusteist ja alles siis jõuame aastani kaks tuhat seitseteist. teavitamist mainiti korduvalt ma ütlen veel kord, et ma toetan seda, kui te tahate, siis meil on ka riigipõhiseid infomaterjale, kui te tahate seda kasutada oma töös, kus on ära toodud projekti nimekirjad, palun suhelge meie kommunikatsiooniinimestega. me tahame ka teie elu lihtsaks ja tõhusaks muuta selles mõttes. ma loomulikult nõustun ka sellega, et seda tuleb, teavitust tuleb teha kohalikul tasandil me ei mõista seda lahingut, kui me oleme oma Brüsseli mulli sees, sest siin huvitatakse asju, asjadest, mis lähevad valesti. sest äh, isegi kui projekt toimub äh, mitte sinu koduriigis, on see alati jutumärkides hea uudis. aga kes tahab teada edulugudest, need on ju need inimesed, kes sellest tegelikult kasu saavad. seega me peame minema kohalikule tasandile teavitamise mõttes ja seda me ka teeme. meil on esinduste kaudu teavitus, nüüd on meil koolitused haldusorganitele, et ka nemad kasutaksid oma kommunikatsioonieelarvet tõhusamalt see ei ole mingi plakat meie lipuga, kus öeldakse, et seda projekti on rahastanud Euroopa Liit, see on ka hea asi, aga see ei ole see teavituslahing, millega piirduda, me peame pingutama rohkem. ja seda mainiti korduvalt. eelarve aastaks kaks tuhat seitseteist tõepoolest nüüd kulukohustused kajastavad tegelikku olukorda. siin ei ole mingit eh, eelarve kaalutlused, vaid see on eh, liikmesriikide enda välja toodud vajadus, eh, kui me räägime assigneeringutest. ma pean ütlema ka, et nagu ikka, projektiperioodi alguses on meil teatud viivitusi, mõnes mõttes on see normaalne, sest programmi perioodid kattuvad, vana periood jätkuvalt kestab ja uus periood on juba käivitunud, aga samad inimesed peavad kogu töö ära tegema, sellepärast et keegi ei taha raha kaotada ja nad keskenduvad eelmisele perioodile ja seetõttu ei ole väga palju assigneeringuid äh, vahemakseteks praegusel hetkel. oluline on äh, siin välja tuua järgmist, sest inimesed ütlevad, et asjad ei toimi, see on ilmselge, sellepärast et makseid on nii vähe tehtud. ma arvan, et oluline on öelda, et järgmisel perioodil me tahtsime ühiselt parandada oma töö kvaliteeti ja kõrgekvaliteetsed projektid ja kulutused tähendavad seda, et tuleb ka kõvasti ette valmistada. ja see eksante tingimuslikkus puudutab ka kontrolli ja juhtimishaldussüsteeme, sellepärast et see kontroll on üsna paljunõudev töö ja kohustus ja me tahame, et meil see veamäär jääks väga madalaks. see kõik tähendab, et makseprotsess natukene viivitub. ma arvan, et äh, seda tuleb rõhutada kahe tuhande seitsmeteistkümnenda eelarve puhul enam ei ole me olukorras, kus me olime mõni aasta tagasi, kus oli väga palju viivitusi. selline olukord enam ei ole. nüüd eelarve heakskiitmine. aitäh, et mulle meelde tuletasite, et viga ei ole ka kohe pettus siin on oluline ka kõrgetasemelise töörühma töö, me keskendume kõigepealt eh, kasusaajatele ning eh, meil on lihtsustatud eh, kuluvõimalused, mitte see, et peab põhjendama väikest telefonikõnet või mingit kulutust ühes või teises kohas, meil on kindlad summad, eelarve on välja arvestatud et see haldus ja bürokraatia oleks lõppkasutusajale lihtsam. see on üks oluline aspekt. teine puudutab finantsmeetmeid, kus olukord ei ole väga lihtne, neid kõiki ellu viia ja seal tõenäoliselt on vaja lihtsustamist ka selleks, et äh, siduda see paremini EFSi toimimisega. nüüd äh, olukord mõnes riigis on päris hea, arengud on olnud positiivsed, teises nii, mitte eriti. jah. Äh, määramiste puhul on jah, areng liikmesriigiti olnud erinev aga kui see on tehtud, siis mm, mak-, rahakraanid avanevad mm,. E, Brexitit puudutavas jään ma truuks ametnikuks oma viimase hetkeni ametis ning ei kavatse teile midagi öelda sellest, mida ma ise sellest asjast arvan. aga praeguse poliitika plaanis Ühendkuningriik on liikmesriik, kellel on täiskomplekt õigusi ja täiskomplekt kohustusi, see tähendab, et äh, mis puudutab programme, siis kõik jätkub. see on täiesti selge. ning üks minu kolleeg ühel koosolekul ütles peadirektoritele, et selles valdkonnas peame me ütlema välja kogu tõe ja selleks on, et ma ei tea mitte midagi, mis saab nii et äh, ainus küsimus tuleviku, see on ainus asi, mida tuleviku suhtes võib ausalt öelda, aga eks meil loomulikult äh, selgus tasapisi hakkab saabuma aja möödudes. edasi inglise keeles. mis puudutab teie küsimust äh, seoses teatisega, mille komisjon avaldas, siis ma juba vastasin. teatises me peame välja ütlema selle, et mitte ainult ei saa inimesed kasu projektist seal, kus projekti teostatakse, vaid saab kasu ka, saavad kasu ka ettevõtjad ja majandus väljaspool seda konkreetset kohta või piirkonda ning seetõttu need tagantjärgi hindamise mudelid äh, ongi head, et on võimalik kaardistada see positiivne mõju, mis on laiem et ei vaadata mitte ainult projekte selles piir, projekti mõju selles piirkonnas, vaid vaadatakse ka projekti laiemat mõju. näiteks tarned äh, muude proje-, muudele projektidele Euroopas, aga teil on õigus, et seda tuleb rõhutada. tulemuspõhine eelarvestamine. jah, on õige, et mul oleks pidanud siin olema täiendav slaid äh, tulemuslikkuse osas, sest tegevusaruandes alustame me just tulemuslikkusest, aga kuna teie komisjon on sellega juba kursis, siis ma otsustasin sellest mitte rääkida. härra Tsela, nagu te kursis olete, kui ma käin äh, kontkomisjonis, siis ma rõhutan seda kindlasti. EFSI ja tulevik taaskord tulevikust ma väga rääkida ei saa, aga võin rääkida teile sellest, mis praegu käigus on ja see võiks teid ka huvitada tuleviku seisukohast. ning te olete oma komisjonis ka neid küsimusi puudutanud. ma ei usu, et me räägime siin kas siis äh, ainult rahastamisvahenditest või ainult äh, ühtekuuluvuspoliitika vahenditest, sest ühtekuuluvuspoliitika juba kasutab rahastamisvahendeid ning ähm, kui me vaatame makromajanduslikku pilti, siis äh, mis, mida me näeme? meil on Euroopas ja maailmas liikvel päris palju vabakapitali. probleemiks on see, et äh, avalikud asutused äh, on seotud väga karmide eelarvepiirangutega, nii et seetõttu me peaksime üritama mobiliseerida kapitali, mis on olemas vajalike investeeringute tegemiseks. ning investeeringuid on vaja väga palju. ning see ongi rahastamisvahendite toimimisloogika. ning äh, nii EFSis kui ka ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas peaksime me hakkama mõtlema rohkem selle üle, kuidas ähm, siin lahendusi leida, aga see ei tähenda, et rahastamisvahendid on kohe automaatselt imelahendus kõigi probleemide tõrjumiseks. et kui, kui me tahame näiteks kedagi lõimida, mingit pagulast lõimida, siis äh, tõenäoliselt ei ole lahendus see, et me laseme ta, anname talle laenu keele õppimiseks. et teatud äh, küsimuste lahendamiseks ei ole mõtet neid vahendeid kasutada, see pole mõistlik. ent me peame olema avatumad nendele küsimustele lähenemisel kindlasti. Te olete kursis, et investeeringute kavas, president Junckeri kavas oleme me lubanud ühtekuuluvuspoliitika rahastamisvahendite mahu kahekordistada ja me liigume sinnapoole, me oleme päris kaugele jõudnud ja praegu töötame sellega, et kombineerida klassikalised tõukefondid EFSI vahenditega. Te ütlesite, et praegu on meil EFSI projekte praktiliselt igal pool ja see vastab tõele, aga me näeme endiselt, et ühtekuuluvuspoliitika riikides on olukord keerulisem, tulenevalt majanduslikust olukorrast ja tulenevalt riskiprofiilist. nii et selleks, et luua olukorrad, kus mõlemad pooled võidavad, oleks vaja see, see on võimalik, et kasutades väikest summat, tõukefondi raha on võimalik juba EFSI projektid ka tuua maale nii-öelda ja, ja siis jääb suhteliselt madal risk jääb tõukefondidele, kuna summa on väike, nii et see, mõlemad pooled võidavad. nii et õnnestub äh, vaesematesse piirkondadesse tuua EFSI projekte ja samas on, on võimalik äh, väga tõhusalt kasutada tõukefondide raha riikide arendamiseks. nii et äh, siin ei ole küsimus üks või teine valikus, vaid me räägime siin lõimitud poliitika kujundamisest ja rakendamisest, mis on tee tulevikku. suur tänu teile ning ma loodan, et ma vastasin enamusele teie küsimustest. aitäh! jah, tõesti, nagu tavaliselt äh, olete te vastanud kõigile küsimustele, nii et lubage, et ma võtan kokku kogu meie tänase kohtumise. aitäh, et tulite, aitäh, et esinesite ettekandega, aitäh, et vastasite küsimustele ning tahaksin tänada teid regikomisjoni liikmete nimel suurepärase koostöö eest. aitäh teile meeldiva suhtlemise eest, et aitasite meie, meie riikidel teiega koostööd teha ning tänan teid isiklikus plaanis väga meeldiva suhtumise eest kõigisse meisse ning tänan teid enda poolt toetuse eest kõigi nende aastate vältel ja meil on ka väike kingitus teile, see on küll tõesti väga väike. ning me, me mõtleme juba audititele, kõik regulatsioonid on arvestatud, aga me tahaksime siiski, et väike suveniir meid meenutaks teile. suur tänu, suur tänu. ja ma võin teile juba öelda, et, et mul on väga hea Äh, mantlipärija ka olemas. tänan ning jätkame nüüd koordinaatorite kohtumisega, aga paraku ilma tõlketa. oi, esimees parandab ennast, see, see on ette nähtud kella viieks, minu viga. nii et me oleme täiesti õigeaegselt lõpetanud